Good afternoon, colleagues. Um, tere pärastlõunat teile, kolleegid. If there are no objections to the agenda, the kui te ei ole päevakorra vastu sellisel kujul, siis on päevakord vastu võetud. mõned juhataja teadaanded enne, kui läheme arutelu juurde, mis puudutab koostalitusvõimet. aga kõigepealt siis eh, juhataja teadaanded. Eh, kõigepealt keeltekasutusest täna Horvaatia, Taani, Malta ja mm, keelikeel ei ole täna kasutatav. edasi koordinaatorite äh, soovituste vastuvõtmine vastavalt äh, reeglile kakssada viis kodukorrast. Äh, nimetame raportöörid proua Voosenbeek, Erk äh, Rahvaparteist, äh, algatusraport, mis puudutab äh, küberturvalisust. härra Dias de Meera, Rahvapartei on nimetatud raportööriks, mis puudutab nõukogu rakendusotsust kaks tuhat kuusteist null kaheksa kaks kolm ja proua Kall Rahvaparteist on nimetatud raportööriks, mis puudutab Euroopa reisiinformatsiooni ja autoriseerimissüsteemi ETIAS Äh, kuna ajasurve on tugev, siis äh, teeme otsus äh, mitmete raportite kohal töötada ainult inglise keeles. nimelt raport, mis puudutab uusi psühhoaktiivseid aineid, nii nagu nimetatud, siis nõukogu rakendusotsuse ettepanek, mis puudutab automeeritud andmevahetust Taanis sõidukite registreerimise info kohta, siis nõukogu rakendusotsus, mis puudutab automeeritud andmevahetust DNA andmete puhul äh, Kreekas, siis automeeritud andmevahetus, mis puudutab äh, daktoskoopseid andmeid äh, Lätis, automaatsed andmevahetused, mis puudutab DNA andmete jagamist teistes riikides, nagu nimetatud siin täitsa paljud riigid, ütleb juhataja. ja siin on ka koordinaatorite ettepanekud sellisel puhul heaks kiidetud, siis äh, teen ettepaneku, et äh, tuletan teile meelde, et elektrooniline hääletus toimub homme kell kümme viisteist, nii et palun võtke kaasa oma elektroonilised kaardid ja saame hääletada homme. aga nüüd kolmas päevakorrapunkt, mis puudutab äh, kõrgetasemelisi eksperdirühma, mis puudutab infosüsteeme ja nende koostalitusvõimet. kolleegid, nagu teate, siis kõrgetasemeline ekspertidest koosnev rühm pandi kokku eelmise aasta juunis ning äh, Äh, äh, peadirektor Rüütel, kes tuli meie juurde oktoobris kaks tuhat kuusteist, et anda äh, ajastatud teade meie liikmetele. ning detsembris pandi kokku ka vahearuanne, mis puudutas vahe järeldusi ning võimalikke edasisi tegutsemisviise. kuna tegemist on väga poliitilise aruteluga ja väga tehnilisega ka, on mul väga hea meel, et volinik King on täna meie juures selleks, et rääkida meile asjade tänasest seisust ning kõrgetasemelise töörühma esimestest järeldustest. tahaksin öelda ka, et väga palju huvi oli eelmisel nädalal äh, selles, kuidas meie äh, komisjon suhtestub äh, int-, Äh, koostalitusvõimesse ning samuti ka kõrgetasemelisse ekspertide rühma. ja nagu teate, head kolleegid, tegemist on tundliku teemaga ja me tahaksime ühest küljest tagada, et me uuendame ja ajakohastame oma andmebaase, aga teisest küljest oleme väga teadlikud ka sellest, et äh, eraandmete kaitse, isikuandmete kaitse äh, ning andmekaitse peab olema tagatud koostalitusvõime tagamise puhul. nii et väga hea meel on mul arutelu pidada kohe pärast seda, kui härra King on oma sissejuhatava ettekandega lõpule saanud ning äh, mitmed äh, nõukogu liikmed tahtsid tegelikult tulla meie komisjoni ette ja rääkida koostalitusvõime küsimustest ise, sealhulgas näiteks Toomas de Maizière, kes on pakkunud äh, välja, et tuleb ja räägin koordinaatoritega pärast läbi kõik need ähm, ettepanekud järgmisel koordinaatorite kohtumisel. nii et Julian, suur aitäh, et olete siia tulnud rääkimaks sellel väga tähtsal teemal. ja olge hea, kuulame ära teie ettekanne suur tänu, austatud ähm, parlamendiliikmed, austatud ähm, esimees, ähm, hea meel on mul võtta vastu kutse täna pärastlõunal ja rääkida siin teiega informatsioonisüsteemidest ja nende koostalitusvõimest. me oleme kõik äh, kuulnud üleskutseid sellele, et peaksime oma info jagamist tõhustama mitmed äh, terrorismirünnakud on viimasel ajal äh, suunanud meie tähelepanu sellele, et äh, liikmesriigid peaksid paremini infot vahetama. mõningad viimastest rünnakutest on näidanud ka seda, et väga suured nõrkused on selles, kuidas meie infosüsteemid on ehitatud üles ning omavahel suhtlevad mitmel korral on ühel isikul olnud võimalik omada mitmeid identiteete, seda erinevates infosüsteemides ning keegi ei pannud seda tähele. ja see on väga murettekitav me ootame kõik seda, et Euroopa Liidu infosüsteemid annavad äh, lõpliku ja täpset andmestikku äh, nendele, kes on eesliinitööd tegemas, piirivalvurid ja politseinikud, niimoodi, et nad saavad oma ülesandeid parimal võimalikul moel täita. niisiis on meil vaja vaadata seda, kuidas parandada andmete kvaliteeti, mis süsteemidesse sisestatakse, parandada seda, äh, kuidas töödeldakse andmeid just nendesamade süsteemide poolt ning parandada ka ligipääsu neile andmetele, äh, seda siis ametivõimude poolt, kes nende andmetega töötavad. Äh, me oleme nendest küsimustest rääkinud äh, ka varem, aga oluline on esiteks kasutada ära kõigepealt täielikult olemasolevate süsteemide potentsiaali. ja sellepärast läheme me edasi ja toetame neid liikmesriike, kes peavad endiselt PRIM võrgustiku lõpule viima ning me oleme äh, Äh, topelt panustamas sellesse, et äh, reisijate andmete direktiivi rakendataks liikmesriikides nii nagu vaja. kui vaja, oleme võtmas ka äh, samme selleks, et olemasolevaid süsteeme parandada, näiteks ettepanekud, mis detsembris tegime, et Schengeni infosüsteemi tugevdada, nõuavad Euroopa Liidu liikmesriikidelt terroristi, terrorismi süütegudega seotud isikute puhul hoiatusteateid edastama. nii nagu SIS-is on see ka varem olnud. siis eh, andmed, mis on eh, liikmesriikide ametivõimude vahel jagamisel, eh, need andmed, mis Europolile edastatakse liikmesriigiti, on oluliselt suurenenud ja nii nagu mitmed teist ka on aru saanud, on Euroopa Liidu Europol ka uuendatud informatsioonisüsteemi poole liikumas, täpselt samamoodi ka teised süsteemid, aga kuigi me läheme õiges suunas, on pikk tee veel käia edusammud tähendavad teiseks ka seda, et me peame töötama, et äh, ületada need lõhed, mis praeguses süsteemides ikkagi olemas on. võtmeelemendid on siin need ettepanekud, äh, mis puudutavad sisenemise väljumissüsteemi ja ETIAS-e süsteemi Euroopa Liidus. ja kolmandaks, vaatame me seda, kuidas meie süsteemid saavad paremini koos toimida niimoodi, et äh, on võimalik süsteemi lõhedest üle saada ja panna nad paremini omavahel koos toimima siit ka koostalitusvõime, et äh, erinevad süsteemid paremini saaksid koos toimida. praegused süsteemid on killustunud ja keerukad ja see on äh, tegelikult jõuorganitele ka väga raskeks äh, teinud näha andmetevahelisi seoseid. meie koostalitusvõimealane töö, nii nagu öeldud, selle aluseks on strateegia, mille me esitlesime eelmise aasta aprillis, mis lõi ühtlasi kõrgetasemelise töörühma äh, et äh, õiguslikke, tehnilisi ja operatsioonilisi aspekte nende äh, süsteemide puhul luubi alla võtta, et koostalitusvõime äh, oleks paremini tagatud. vahearuandest juba esimees rääkis, räägime sellest hiljem. aga enne, kui hakkame konkreetselt sellest raportist rääkima, tahaksin praegu võib-olla võtta luubi alla mõningad arusaamatused ja müüdid, mis tundub, et koostalitusvõime tööd ümbritsevad. esiteks, koostalitusvõime ei tähenda seda, et me aina rohkem uusi andmeid äh, kogume. tegemist on sihtotstarbetatud ja nutika äh, võimalusega kasutada ära olemasolevaid andmeid kõige paremal võimalikul moel. teiseks, koostalitusvõime ei puuduta mitte ühe suure andmebaasi loomist, kus kõik andmed oleksid kättesaadavad kõigile, kes äh, neile ligipääsu soovivad. vastupidi. tänu isikuandmete kaitse uuele raamistikule ning uue tehnoloogia võimalustele on võimalik tagada seda, et andmed on kättesaadavad vajaduse kohaselt ja ligipääsupiirangud on olemas ja proportsionaalsed. kolmandaks, koostalitusvõime. ei puuduta andmekaitseõiguste riivet, vastupidi. koostalitusvõime kallal tehtav töö äh, põhineb põhiõigustel. kõrgetasemeline ekspertrühm toob äh, asjatundjad kokku liikmesriikidest, ametitest ja ka terrorismivastase võitluse koordinaatorid ning ka andmekaitse inspektor Euroopa Liidus ja Põhiõiguste Amet samuti. libe sekretäriaat osaleb nende koosolekutel vaatlejaliikmena. andmekaitse ja isikuandmete kaitsmine on meie diskussioonide keskpunktis. isikuandmeid ei tohi töödelda õiguspäratult ja tahaksin öelda, et äh, aliased ja võltsidentiteedid äh, andmekaitse õigusealaselt toetatud ja kaitstud ei ole. meie õigus äh, näeb ette, et andmed oleksid kaitsnud by design ja by default. kõrgetasemeline ekspertide grupp ei tähenda seda, et me suletud uste taha midagi otsustaksime. meie töörühma mandaat on vaadata üle erinevad koostalitusvõime võimalused ning meie töö Äh, tulemus on äh, alus aruteludeks teistele institutsioonideks. täna olen siin selleks, et äh, rääkida meie vaheraporti järeldustest ja ma näen, et meie arvamuste vahetus on muudkui jätkuv järgnevatel kuudel ja aastatel, me jätkame sellega niisiis, meie töörühma peamised aspektid, mida oleme arutanud, esiteks andmete kvaliteet, ühtne otsingu ja päringu funktsionaalsus, ka meetriliste ja biomeetriliste andmete äh, kokkupanek sellega ning ühtne andmehoidla äh, loomine. andmekvaliteet, räägin siin äh, kesksest süsteemist, mida EU Liisa Tallinnas ja Strasbourgis koordineerib. töörühm on teinud ettepaneku, et komisjon peaks uurima, kuidas automeeritud andme kvaliteedikontrolli mehhanisme kasutada ning ka ühtsete äh, andmekvaliteedi indikaatoreid välja töötada. mis komisjoni puutub, siis meile see ettepanek meeldib, sellepärast et nagu oleme ka varem rääkinud, infosüsteemid toimivad ainult siis, kui andmete kvaliteet on kõrge. samuti äh, vaatame me kasutajatepoolseid hinnanguid andmele ning äh, räägime ka äh, erinevate süsteemidega tegutsevate ametnike koolitamisest liikmesriikidest siis ühtne päringu ja otsingu äh, funktsionaalsus. meie raport viitab sellele, et peaksime äh, mõtlema Euroopa otsinguportaali peale, kus oleks paralleelselt võimalik teostada otsinguid kõikides olulistes Euroopa Liidu süsteemides. niimoodi on meil võimalik olemasolevaid süsteemi paremaid ära kasutada ning seda vastavalt ligipääsureeglitele ja kasutusreeglitele. sealt järgneva sammuna on teinud äh, komisjon ettepaneku uuringu ja pilootprojekti elluviimiseks meie eesmärk sellega seoses on töötada välja portaali pilootprojekt, mille eesmärk on seda testida. edasi oleme ka biomeetriliste andmete äh, äh, paralleelotsingu ja kokkupaneku ettepaneku teinud äh,. näiteks äh, SIS, Eurodac, viisa infosüsteem ning äh, tuleviku sisenemise ja väljumissüsteemile ettepanek on tehtud, võiks kasutada biomeetriliste andmete teenuse ühte kohta. niimoodi oleks võimalik äh, identiteeti kontrollida kõikide nende äh, kesksete süsteemide puhul. oleks võimalik teha ka äh, erinevate infosüsteemide üleselt seda otsingut niimoodi, et vale identiteedid kohe silma torkaksid, aga loomulikult tuleb isikuandmete kaitseks kõik teha ära, arvestades nende süsteemide toimimise õiguslikku alust nii et äh, kokkuvõttes oleks ikkagi eraldi ligipääsukontroll iga andmekategooria jaoks. selles osas on komisjon EU lihtsalt äh, palunud äh, seda küsimust uurida ja analüüsida, kuidas oleks tehnilisest ja operatsioonilisest võimalusest üldse selliste biomeetriliste andmete võrdlemise teenust võimalik pakkuda tehniliselt. lõpetuseks hakkas töörühm arutama ka seda, et ühtne erinevate identiteetide ähm, hoidla äh, oleks võimalik lugeda andmete üleselt äh, selleks, et võrrelda identiteeti puudutavaid andmeid. näiteks äh, ette pandud sisenemise väljumissüsteemi ja ETIAS-e puhul oleks võimalik ühte inimest registreerida ainult erinevates andmebaasides ühe konkreetse identiteedi all ning see aitaks erinevate võlts isikutunnistuste ja võltsisiksuste kasutamise võimalust loomulikult on rohkem vaja siin äh, teha ja uurida ja seetõttu oleme me palunud, et äh, tehnilist teostatavust ja proportsionaalsust peaks uurima selle ettepaneku puhul, mis puudutab ühtset äh, identiteedihoidlate loomist sisenemis-väljumissüsteemi ja ETIAS-e puhul ning võrrelda seda teostatavust ka teiste infosüsteemidega ja anda meile ülevaade selleks. kõrgetasemeline ekspertrühm hakkab eelnevatel koosolekutel rääkima nendest küsimustest kuni aprilli lõpuni ja eksperdirühm jällegi ei võta üksikult seisvalt mingisuguseid otsuseid, teeb omad soovitused äh, oma lõppraportis ja see aruanne on ilmselt mai alguses olemas. ning see on siis aluseks, et komisjon saab hakata edasi teiega koos rääkida, parlamendi ja nõukoguga, seda, milliseid edasisi samme on võimalik ja vajalik võtta. vabandan, kui see jutt oli veidi pikk, ütleb härra King Äh, vahel tundub, et see on justkui tähestikusupp, äh, kogu, kõik need äh, lühendid, ma loodan, et nautisite graafiku selles raportis, kui te aru saite võib-olla ehk ilmselt pareminigi, kui mina esimest korda neid vaatasin, aga ootan arvamuste vahetust teiega ja püüan vastata teie küsimustele, suur tänu! Thank you very much, Julian, and suur aitäh, Julian! tundub, et sa rääkisid just nendest võtmeküsimustest, mida parlamendiliikmed on esitanud, mis neil on muret teinud, nimelt kas meil on vaja tsentraliseeritud süsteemi, kuidas kasutada paremini olemasolevat informatsiooni, kuidas sellele ligi pääseda, mida teha paralleelsete identiteetidega, kellele informatsioon kuulub, kuidas vältida olukorda, et et järjest rohkem ja rohkem kogutakse informatsiooni ja samas andmekaitsenormid on, on väga lõdvad. ja loomulikult ka see küsimus, kuidas need eesliinitöötajad saaksid informatsioonile ligipääsu kõige operatiivsemalt ja ma usun, et kõik kolleegid tahaksid sügavuti minna nende, nende teemadega. kõigepealt kolleeg Depre, palun. suur aitäh esimees, aitäh teile, härra volinik. tänan, et te tulite täna meie, meie koosolekule ja räägite meile uusimatest arengutest. kõigepealt tahaksin natukene teiega oma mõtteid jagada. nimelt, kui me räägime meid puudutava valdkonna piires infovahetusest, siis meil on olemas ju ka eh, raamotsused Lissaboni eelsest perioodist. ja nüüd küsiksin komisjoni käest, kas ei peaks need vanad, vanad raamotsused vahetama välja ühe määruse vastu Mm, kui ma ei eksi, siis mõned on ikkagi väga vanad ja tahaksin nüüd teada siis volinikult, kas komisjonil on mingeid kavatsusi nende e, läbivaatamisel. ja veel, kui me nüüd räägime sellest kõrgetasemelisest eksperdirühmast, siis mm, te äh, kirjeldasite meile valikuid, äh, kui tõesti ei ole tegemist kvaliteetsete andmetega, miks neid siis massiliselt koguda? kui on nüüd võimalus äh, arukalt andmeid töödelda, kui on selge, millistel ametnikel on ligipääs, siis see võib-olla aitaks, aga ikkagi teevad mõned juhtumid mulle muret. eksperdirühm loodi juunis. on nii? komisjon esitas kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta aprillis ettepaneku exit äh, entry kohta. mais oli Eurotac, novembris oli ETS-i ettepanek ja detsembris oli siis muudatusettepanek. aga eksperdirühmal ei olnud veel mingit võimalustki tekkinud ettepanekuid teha ja analüüsida, kuidas neid süsteeme ühendada, kas neid saab koos talitama panna ja nüüd kui Eurodaki määrus homme läbi vaadatakse, siis peab äh, vähemalt kümme, mitte kaks äh, sõrmejälge võtma, siis on vaja veel näokujutust äh, digitaalselt, aga eksid NT süsteemis on neli sõrmejälge vajalik. kuidas neid asju otsustatakse? kas praegu lihtsalt ei tehta tööd kiirustades nende ettepanekutega, mis meile on esitatud. Eh, kuigi me ju teame, et eksperdirühm peaks ikkagi mingeid muudatusi kaasa tooma ja edasi. raport eh, või vabandust, eh, entry exit ja ETS-i vaheline seos ja eelautoriseerimine. nüüd te konstateerisite ise, et nende kahe süsteemi vahel ei ole mingit seost, see on ikkagi täiesti ebatavaline. kujutage ette, laseme keda, kellegi sisse, laseme kellegi välja ja, ja, ja tegelikult ei ole mingisugust luba kontrollimiseks Ka, kuidas siis seda, seda inimest sisse lubada üldse, kui te nüüd neid, neid sätteid analüüsite, siis ma ei tea, kuidas, kuidas nad on üldse välja mõeldud? järgmine küsimus, ma olen muidugi nõus kõige sellega, millest te rääkisite, et me peame kiirelt tegutsema, sest ähm, äh, vastasel korral on kõikides nendest valdkondades, millest rääkisite, et äh, on segadus, äh, süsteemid ei toimi kooskõlastatult ja tõesti, praegu ongi ülim aeg Eurotac, siis eh, Entrexit, ETS e-, e tuleks kõik nüüd eh, läbi vaadata ja ehm, teha nii, et ei, eh, ei jääks enam lünki, nõrgu kohti koostalitlusvõimes. suur tänu! suur aitäh! järgmine kolleeg, palun! suur tänu! aitäh selle informatsiooni eest volinikule, ma, minul on vist viis kuni kuus küsimust. Te alustasite sissejuhatuse öeldes, et infovahetuse kohta ei ole piisavalt teavet ja te rääkisite ka sellest, et mõnel inimesel on mitu identiteeti, aga probleem minu meelest ei ole selles, et need inimesed, mõned inimesed ei saa andmebaasidele ligipääsu, ei näe andmeid, vaid lihtsalt informatsiooni ei sisestata andmebaasidesse, selle, ja see sellepärast ähm, on mul hea meel, kui me vaheraportis loeme leheküljel kolm, et olemasolevad süsteemid ja praktika peaksid äh, muutuma see enne, kui uued praktikad välja töötatakse. väga hea, aga siis järgneb sellele veel üksteist lehekülge teksti, kus detailselt kirjeldatakse, milliseid uusi meetodeid tuleb hakata kasutama. kui liikmesriigid ei ole valmis tunnistama oma eksimusi ja ei taha uusi meetmeid kasutusele võtta ja eh, kui ehm, koostalitusvõime ei tähenda uuti, uute andmebaaside loomist, siis eh, millise uue ettepanekuga komisjon välja tuleb? ja kui tuleb uue ettepanekuga välja, kas on võimalik eh, tagada ka see, et enne, kui ettepanek tõesti tehakse, toimuvad ka konsultatsioonid? nüüd veel eh, vajalikkus ja proportsionaalsus. me ei räägi ju ainult ainult äh, andmete turvalisusest ja eraelu kaitsest, vaid ka garantiidest, mis peavad koostalituse võimel puhul olema tagatud. millised on näiteks äh, õiguskaitsevõimalused? Need on väga olulised küsimused, sest meil on näiteks siin plaan luua mingisugune uus andmesalv äh, Eurodac EKRE-s äh, ja võib-olla siis VIS ja veel midagi kuulub sinna. rääkige meile natuke rohkem sellest. miks meil on sellist andmesalve vaja, mis on selle funktsioon ja kuidas äh, andmete anonüümiseerimine toimib? kui on vaja viisataotlust näiteks töödelda, kas, kas siis ikkagi on veel võimalik identifitseerida, kellega on tegemist? ja lõpuks. julgeolekuliit äh, ja meie ühine identiteet Ehm, mis ETIAS-i ja entry-exit süsteemi peaksid puudutama. kas te saaksite selgitada, milline oleks selle uue andmesalve lisaväärtus, kui meil juba on olemas otsinguportaal ja sealtkaudu on võimalik paralleelseid otsinguid erinevatest andmebaasidest teostada. ma arvan, et sellega ma lõpetan. Well. Te ütlesite väga hästi repository, see andmesalv, see on nagu hoidla ma ei tea, kas äh, volinik tahaks kasutada sõna äh, see ladu, warehouse, äh, võib-olla pigem ikkagi repository, võib-olla leiaks võib-olla nüansseerituma väljendusviisi. härra Vooni, palun. Thank you very much and thank you, commissioner, for your suur tänu, suur tänu teile, härra volinik, ettekande eest, selgituste eest võtmeküsimuste kohta ja informatsiooni eest, mis puudutab siis seda kõrgetasemelist eksperdirühma. kõigepealt ähm, selge on see, et äh, julgeoleku jaoks äh, on vaja lahendada mõned dilemmad, näiteks mis peaks olema kohustuslik, mis peaks olema vabatahtlik, kui me andmevahetusest räägime Te olete sellest põgusalt rääkinud, aga ma arvan, et see on väga tähtis ja sellega tuleks edasi tegeleda. alustame kõnelusi liikmesriikidega ja siis on see väga tähtsal kohal. edasi. koostöötlusvõimel on ka juriidiline dimensioon ja tehniline mõõde ja minu arvates on tähtis koostööd teha, kui me kõneleme eh, koostalitusvõimest, eh, kõikidest erinevatest meetmetest, mida komisjon äh, kavatseb võtta äh, äh, nendest admis-, administratiivmeetmetest, meetmetest, kõigest sellest, mis liikmesriike puudutab. ja meil on ka järjepidevust vaja, kui me töötame välja oma nõudeid, milliseid andmeid meil on vaja? praegu praegusel hetkel on meil erinevaid nõudmisi ja ma arvan, et ähm, et äh, need nõuded peaksid olema edaspidise töö seisukohast selgemad. ja veel, ähm, meil oleks vaja sellist süsteemi, kus on võimalik reaalajas andmetöötlust jälgida, see on tähtis julgeoleku jaoks. mitte ainult andmete kogumine Äh, vaid äh, võimalust kiirelt reageerida. me peame liikmesriike abistama, me peame looma äh, sellise süsteemi struktuuri, mis võimaldab reaalajas seda ka kasutada ja muidugi neljas punkt, mm, ühised algoritmid, ühised protsessid on samuti tähtsad, need on tähtsad andmetöötluse seisukohast. ja loomulikult, kui meil on äh, Äh, ühtsed protsessid, siis saab ka killustatusest üle ja nii edasi. ja mul on veel viies punkt, meil on vaja tõesti äh, ühtset andmehoidlat uh,. It was a repositorium in Latin yeah. uh, <laughs> but I think that of course uh, it... nii see on ladina päritolu termin, mida ma siin kasutasin. aga me peame mõtlema ka julgeolekule. julgeolekule ja, ja kui me nüüd hakkame e-privaatsuse määrusest ja eh, reguleerimisest, siis ikkagi eh, ei tohi ära unustada julgeolekukaalutlusi, eh, kui me uusi mudeleid välja töötame. Need olid need ähm, kõige olulisemad punktid minu meelest ja äh, nüüd peaks järjest kiiremini hakkama tööle ja kohtuma ka liikmesriikidega, sest liikmesriigid peavad ju kohanema kõigi nende uute nõuetega. tänan. Mrs Sargentini, please. aitäh, proua Sargentini. Thank you, chair. I am already a bit. aitäh. juba esimene lause vahearuandes tekitab mul segadust, siin räägitakse paralleelsetest terrorismivastase võitluse, organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse ning rände väljakutsete äh, äh, vahel äh,, vahelisest paralleelsusest. Neil on, äh, need on iseenesest juba paralleelsed ning nende vahel ühenduse loomine on minu jaoks keeruline. kui vaadata andmebaase, mis peaks lihtsustama Euroopa Liidust väljumist ja siia sisenemist nende inimeste jaoks, kes, kellel on õigus siin olla, näiteks ETIAS või viisasüsteemi andmebaas. millega saab paremini identifitseerida inimesi, kes paluvad varjupaika, siis Eurodac, kõik need andmebaasid on mõtestatud, legitiimsed, aga, aga neil on ka omad piirid. seega me peame järele mõtlema ennem, kui me hakkame ühendama erinevaid andmebaasi, baase, millised on nende piirangud ning kuidas tagada, et, et sellega ei minda liiga kaugele. me ei pea siin silmas äh, pidama mitte ainult äh, neid andmeid, mida ei tohi kanda andmebaasi, vaid ka neid, mida kantakse, ka see, nendel on omad tagajärjed inimestele. näiteks Tšehhi kodaniku kohta tehti päring kolmanda riigi poolt ekslikult, aga see kanti Saksa politsei poolt endiselt andmebaasi. Need andmed ei olnud õiged, aga sakslased arvasid, et parem karta kui kahetseda ning see Tšehhi kodanik kahetses vägagi. seega tuleb mõelda ka, kuidas neid andmeid, mis on sisestatud, ka välja on võimalik võtta, sest nad on, saavad ju olema ühendatud kõikide andmebaasidega. seda võib näha ka nende päringute puhul, mida Interpol teeb nende andmebaaside põhjal, siis Europol näiteks plaanib nüüd äh, laps, lastelt sõrmejälgi võtta äh, ja need äh, andmebaasidesse kanda, kuidas kavatse-, näit-, näiteks politsei võib hakata nüüd seda ära kasutama võivad hakata tulevikus väitma, et näiteks põgenike lapsed on kriminaalsemad, kuigi nad tegelikult võib-olla seda ei ole, aga nad on seal süsteemis olemas. ma nõustun, et andmed peavad olema korrektsed, peame tagama, et süsteem toimib, aga me peame tagama need piirangud ning selle, et andmeid ei kuritarvitataks ja võib-olla on segadust tekitav see, see, kus me nädalavahetuse otsa oleme rääkinud äh, moslemite keelust USA-s, kus äh, äh, sisestatakse kolmandate riikide kodanike kõik andmed erinevatesse andmebaasidesse. aitäh, proua Metsala! Uh, aitäh! suur tänu, härra volinik, et siia tulite täna, suur tänu ka teie töö eest antud teemal. ma arvan, et praegusel ajal on nii sise- kui piirijulgeolek ääretult öö, tähtis, selle jaoks on vaja, et meie andmebaasid oleks koos toimivad, me peame parandama andmevahetust ka liikmesriikide vahel, kui me soovime, et parem, kes ei teaks, mida vasak teeb. siin ma nõustun täiesti kolleeg Mihhail Pooni märkusega, et reaalajas juurdepääs ning andmetöötlus on hädavajalik loomulikult siin ei ole mitte ainult operatiivtakistused, vaid ka õiguslikud ning põhiõigustega seotud äh, probleemid, äh, seega on väga meeldiv, et inimõiguste volinik ning äh, põhiõiguste amet on kaasatud tagamaks, et on olemas õiged turvameetmed. on oluline, et inimesed usaldaksid meie süsteemi ning et nad, nende privaatsus ning turvalisus oleks tagatud ma, mul ei ole mingisuguseid illusioone selles suhtes, kui suur see ülesanne on, ma lugesin läbi vahearuande ning ootan äh, kõrgetasemelise töörühma lõpparuannet järgmisel aastal, loodetavasti saame ka nende järeldustest rääkida teiega siin komisjonis. mul on kaks kiiret küsimust. kõigepealt, juurdepääs andmetele. me peame mõtlema, kuidas kõige paremini kontrollida juurde, juurdepääsu, äh, et see oleks piiratud ainult nendega, nende inimestega, kellel on selleks õigus. jah, te ütlesite, et müüdid tuleb murda, aga palun tutvustage üksikasjalikumalt seda süsteemi. Äh, kuidas tagatakse, et inimesed ei pääseks igasse andmebaasi ühe korraga? ning palun äh, Äh, ma, äh, rääkige ka, mida te pidasite silmas äh, nende esiliini liikmesriikide all. aitäh, härra Kolju. aitäh. härra esimees, suur tänu, härra volinik King väga selge ja põhjaliku ettekande eest kõrgetasemelise töörühma kohta me teame, et Euroopa andmebaase uuendatakse ning äh, ette on pandud uute loomilegi, meil on väga oluline näha nüüd suurt pilti, nagu härra Depreegi ütles. seetõttu ma arvan, et parlament peaks ka analüüsima kõrgetasemelise töörühma töö tulemusi, aga läbi viima analüüsid ka ise. viimased rünnakud Berliinis näitasid, et endiselt on meie infovahetussüsteemides lüngad, nagu te isegi ütlesite kõigepealt, kas saaksite öelda, kas komisjon tuleb välja uute ettepanekutega pärast kõrgetasemelise töörühma analüüsi lõppu? teiseks, on praegusel hetkel selge, et meil on vaja liikmesriikideltki rohkem, rohkem andmesisestust, paremat andmete kvaliteeti ning paremat andmeturvalisust, nagu seda mainis ka proua Sippel. SES-i analüüs näitas ka seda meil on vaja selle kohta rohkem infot, kas komisjon kavatseb horisontaalselt selle teemaga tegeleda? Te mainisite siin neid kontrolle, mida te selle kohta läbi vii-, viite, proua Metsola mainis ka seda teemat. suur tänu, proua Intvelt! aitäh! suur tänu, härra volinik! kõigepealt ma tervitan vägagi jõupingutusi koostoimimisvõime parandamiseks. me oleme seda varemgi soovinud ning äh, suuremat andmevahetust soovinud ka reisijate andmete küsimuses näiteks. see on samm õiges suunas, aga mul on suur hulk tõsiseid muresid ka. kõigepealt, te rääkisite andmekaitsest, aga see on ainult üks paljudest turvameetmetest, mis on vajalikud. ning väga vähe olen ma kuulnud ja peaaegu üldse ei ole ma saanud lugeda raportis midagi demokraatliku järelevalve kohta. mul ei ole päris selge ka, mis saab olema õiguslik alus, kes vastutab kas see on Euroopa Liidu pädevus, liikmesriikide pädevus, mis jurisdiktsiooni alla see kuulub, see on täiesti segane ning see, see tuleb selgeks rääkida. me küll räägime siin koostoimimisvõimest, aga tundub vahel, et me lihtsalt loome ühte hiiglaslikku andmebaasi, me peame teadma, kes vastutab. ning mõneti nõustun ka mu seljataguse naabriga vahel öeldakse, et usalda aga kontrolli ning ajal, mil mitte ainult USA president tuleb välja selliste otsustega, millele ma olen vägagi vastu ning mis tekitavad muret, tuleb ära märkida ka, et tal on palju sõpru Euroopa Liidus, kaasa arvatud võimuerakondade või tuleviku võimuerakondade hulgas. meie kodanikel on seega vaja kõige paremat kaitset, sest see on just demokraatiale iseloomulik, mitte valimised ei iseloomusta demokraatiat, vaid kontroll ja järelevalve vastutus. jah, meil on vaja koostoimimisvõimet, aga meil on vaja rohkem selgust õigusliku aluse kohta, demokraatliku ning kohtuliku järelevalve kohta ning veel üks üksikasjalikum küsimus. see puudutab kõrgetasemelise töörühma koosseisu. ma tean, et Norra ja Šveits osalevad vist ka, aga kas ma sain aru, et USA ka osaleb? ei, ma sain siiski valesti aru, väga meeldiv, et ma sain valesti aru. ning siis huvitab mind ka EDPS-i osalus või selle kahekümne üheksalise äh, töörühma osalus, kui nemad äh, esitavad oma sõltumatu arvamuse lõpus, siis minu arvates nad ei peaks osalema nende, nende siinsete ettepanekute koostamises, need peaks olema eraldatud. ning viimane küsimus, nagu Gerard Depreegi ütles, ärme unustame, et meil on juba palju instrumente, Eurodac, siis PNR-i ehitame üles ning me ei saa alustada midagi uut, ilma et me ei tagaks, et meie olemasolevad äh, süsteemid juba toimiksid korrektselt, et äh, andmeid edastatakse, vahetatakse. kui me nüüd uue PNR-süsteemi äh, oleksime loonud busside ja rongide jaoks, siis jah, me oleks saanud vältida Berliini rünnakuid, aga selline tagantjärgi tarkus valitseb kogu aeg, me peaksime pigem tagama, et meie olemasolevad instrumendid toimiksid korrektselt. aitäh, härra Dias de Mera aitäh, härra volinik. ma vabandan, et ma kogu teie sõnavõttu ei kuulnud, aga ma lugesin põhjalikult läbi selle vahearuande. ja mul on selle kohta paar kommentaari ning neli küsimust. koostoimimisvõime on tõesti hädavajalik, aga see, iseloomustamaks seda väljakutse suurust, siis äh, ma tõin, äh, panin tähele, et neliteist erinevat andmebaasi peaksid koos toimima. Eurotac, Europol, WIS, Pruun, Elektris, sõrmejäljed siis EES, mina olen selle raportöör ETS. EKRIS, Euroopa äh, kriminaaltoimikute äh, süsteem, ehk siis neliteist erinevat andmebaasi on kokku. niisiis, väljakutse on üüratu. eksperdirühma rühm räägib siin ühtsest otsinguplatvormist ning omavahelistest seostest ja biomeetrikast. aga vahearuande puhul tekitavad mulle muret kaks olulist teemat. põhiõiguste kaitse ja selle seos sellega, et politsei ja julgeolekujõududel oleks parem juurdepääs andmetele. niisiis, volinik, mul on neli küsimust sellega seoses. võttes arvesse, et töörühma järeldused peaks meieni jõudma juunis-juulis ning võttes arvesse, et mina olen väljumis- ja sisenemissüsteemi raportöör, tuleb tunnistada, et meie ajakava on natukene erinev ma tahaksin teada, milline on minu raporti mõju kõrgetasemelise töörühma tööle. teiseks, kuidas äh, toimiks ühtne Euroopa otsinguportaal? kolmandaks, mis puudutab anonüümset andmete repositooriumit. millal see peaks toimima hakkama ning kui vaadata nüüd tulevikuprojekte, siis kas komisjon näeb ette EES-i laiendamist nii, et kaasataks ka Euroopa kodanikud. see on väga keerukas teema. ning veel üks märkus. lõppude lõpuks on ju minu arvates kõige tähtsam see, et süsteemi ka professionaalselt juhitaks ja väga oluline on tagada ka -taga täielik demokraatlik järelevalve. aitäh! suur tänu, härra Dias de Mere. Rita, aga väga lühidalt veel kord vabandust, ma teen lühidalt, ma unustasin väga olulise äh, küsimuse. sageli, kui me räägime andmete kvaliteedist, siis mul on jäänud mulje, et me räägime tehnilisest andmete kvaliteedist. aga me peame kontrollima ka andmete allikate äh, usaldusväärsust teatud juhtudel. ma mainin seda seetõttu, et äh, vahearuandes mainitakse ka Interpoliga tehtavat koostööd ning volinik teate paremini kui kui mina ju, et mõningad inimesed Interpoli andmebaasis ei ole seal seetõttu, et neil on mingisugune kriminaalne taust, vaid äh, pigem on nad seal poliitilistel põhjustel, seetõttu on andmete usaldusväärsus ka väga tähtis. I mean, are... Äh, Europoli andmebaaside äh, osas on küsimus, et kui paljud liikmesriigid seda üldse rakendavad, aga kõigepealt liikmed, suur aitäh, et lugesite seda raportit ja, ja suur aitäh täpsete küsimuste eest, tehniliste küsimuste ja õigusliku aluse kohta, mul on väga hea meel selle üle, ütleb esimees, aga nüüd, volinik, teil on võimalus vastata, palun. esiteks äh, tahan kohe siinsamas öelda ka tänusõnad kõigile neile, kes äh, on sellesse töösse pühendunud. tegemist on tõesti erinevate keerukate lühenditega meil on Äh, väga palju kirjeldusi erinevate protsesside jaoks, ma ei tea vahel, kas sellest on abi või mitte. aga ma loodan, et meie arutelude läbi üheskoos saame me kõik kokku aru sellest, millised ettepanekud on tehtud ja siis räägime ka sellest, millised on erinevate ettepanekute head küljed. sest mulle on väga südamelähedane see, et mitu korda on korratud näidanud seda, et meil on vaja tõhusat ja demokraatlikku kontrolli nende süsteemide üle. parlamendi roll äh, selle äh, kontrolli rakendamisel, nii nagu ma sissetulek, sissejuhatavas sõnavõtus ka ütlesin, on ülioluline. üks ettepanek on selles vahearuandes, kus me ütleme, et oleks meie arust hea mõte püüda äh, seda ettepanekut kontrollida. ja see on see äh, äh, otsinguportaal meie arust on see hea mõte sellepärast, et see ei muuda mitte kuidagi ligipääsu ja äh, kontrolli piiranguid. siin on võimalik kontrollida äh, seda asja, aga äh, kui meil on äh, uus ettepanek, me peame tulema nende konkreetsete ettepanekutega tagasi ja neid konkreetseid ettepanekuid on võimalik ainult siis korralikult vaadata, kui meil on täielik demokraatlik kontroll parlamendi poolt. ja üks asi, mida see Äh, tegevus absoluutselt ei puuduta, on see, et me püüame äh, protsessidest kuidagi mööda hiilida ja, ja püüda mööda hiilida pikkadest demokraatliku kontrolli protsessidest. üks äh, kõrgetasemelise töörühma ülesanne, mis või e, ettepanek, mis mulle meeldib, on see, et me suurendaks kaasatust ja läbipaistvust selles töös. selle raporti lõpus on lehekülg, mis toob välja äh, edasised aruteluteemad, kus ähm, siis töörühm võiks lõplike ideedega välja tulla lõppraportis. nüüd, mis puudutab äh, neid erinevaid ettepanekuid, sealhulgas äh, sisenemise väljumissüsteemi, me vaatasime neid asju lähemalt, aga nüüd on loomulikult oluline lisa eh, ligipääsu küsimus. Eh, räägime nendest tehnilistest detailidest ja ma loodan, et lõppraportis on veelgi rohkem eh, läbipaistvust nendes küsimustes. Need ettepanekute osas on võimalik edasi minna ainult juhul, kui meil on olemas õiguslik raamistik ja kui on tavapäraste protsesside äh, Äh, läbi siin arutatud neid küsimusi ja demokraatlikul tavapärasel töömeetodil need otsused tehtud. nii et äh, kinnitus sind teile, kes äh, kahtlesite selles osas. mitmed küsimused alates härra Depreest, aga teised tulid ka kaasa sama mõttega, et mikspärast räägitakse uutest asjadest kui puudujäägid on rakendamises äh, praeguses äh, süsteemis. me oleme oma aruteludes seda küsimust ka varem puudutanud. meie komisjonis oleme täielikult äh, pühendunud sellele, et kõik, mis olemas on, paremini tööle panna, sealhulgas liikmesriike vastutusele võtta võib-olla mingisuguses valdkondades rohkem, kui varem on see olnud nii et äh, liikmesriigid rakendaks ka neid asju, mida nad on lubanud teha. Äh, sealhulgas näiteks äh, süvaarutelud ka teiega nendest väljakutsetest, mis rakendamise käigus on välja koorunud. ja mõned liikmesriigid ei tööta nende asjade kallal otseselt, aga me liigume edasi ja samal ajal on meil vaja äh, Äh, tähelepanu suunata uutele äh, valdkondadele ja mõelda uute ettepanekute peale. siis äh, selle väljakutsel on ka uus dimensioon, nii nagu härra Dupree ja Dias de Mera ütlesid, et kuidas on võimalik ettepanekuid praegu läbi vaadata, nii nagu nad on tehtud, või uute ettepanekute tegemist ja samas sisulist äh, süvatööd, mida tehakse kõrgetasemelises töörühmas. selles osas ma võin äh, öelda, et äh, see probleem, probleemistik on meile väga äh, tugevalt teada ja me töötame edasi. me ei saa töötada ettepanekute kallal, kui me peatame kõrgetasemelise töörühma töö eelmise aasta ettepanekud, mis näiteks puudutasid äh, sisseinfosüsteemi tugevdamist. integreeriti sinna ka kõrgetasemelise töörühma ekspertide ettepanekud. Need ettepanekud, mis me oleme ETIAS-e süsteemi puhul teinud, tehti ka, võttes arvesse algseid arutelusid, mis olid aset leidnud kõrgetasemelises töörühmas Eurodaki ettepanek tehti äh, koostöös äh, asüülisüsteemiga ja seal olid need detailid, mida te hästi teate ning mõningad elemendid ilmselt, mis arutati läbi ka toona kõrgetasemelises töörühmas, tuleb siia integreerida. üks väga konkreetne näide selle kohta, äh, millele suunas tähelepanu härra Dias de Meera puudutab ettepanekut, mida mitmed liikmesriigid on meile teinud selle kohta, et sisenemise ja väljumise süsteemi peaks laiendama nii, et see kataks Euroopa kodanike vajadused. kõrgetasemeline äh, töörühm on vaatamas äh, nende süsteemide tehnoloogilisi detaile ning arvesse võetakse ka seda, mis on õiguslikult võimalik äh, ja äh, vajalik ning proportsionaalne. aga see töörühm ei ole lõplik otsuse langetaja, eriti mis puudutab õiguslikku äh, vajadust ja proportsionaalsuse küsimusi. et need on poliitilised otsused, mida on vaja läbi arutada siinsamas siis mis puudutab äh, selle töörühma ekspertide äh, koosseisu, siis mulle tundub, et ühe selle töörühma äh, eeliseid on see, et tegemist on kaasava rühmaga ja mul on väga hea meel, et erinevad ametid ja ka parlament ja ka näiteks Euroopa andmekaitse inspektor on kõik selle protsessi osad kõik on aru saanud, et nad panustavad töörühma töösse selles kontekstis, nagu ma olen seda kirjeldanud. mitte keegi ei ole andnud äh, käest võimalust selle töörühma äh, järeldusi ja tulemust analüüsida, sellele rakendub tavapärane kontroll ja kõik teised, äh, ma olen kindel, näiteks ka andmekaitse inspektor, kasutab oma sõltumatut äh, otsuse langetusvõimalust äh, kõikide ettepanekute puhul, mis kõrgetasemelise töörühma ette pandust tulevad. milliseid äh, lisahüvesid toovad kaasa need ette pandud protsessid? andmesalv või hoidla mina ei mõtle välja neid termineid, ütleb äh, volinik, vaid töörühm ise. tegemist on peamiselt sellega, et analüüsitakse andmekvaliteeti. praegused süsteemid, igaüks seiravad ise oma andmete kvaliteeti, mis äh, võib ju ka nii olla, aga meil oleks hea meel, kui andmete kvaliteedi kontroll oleks äh, veelgi tugevam kaks võimalust on selle jaoks. esiteks eh, EULISA eh, amet, kes on nende erinevate andmete, andmesüsteemide eest eh, vastutav, saab süüvida igasse infosüsteemi ja kontrollida seal andmekvaliteeti. või nagu võite ette kujutada ja see on raporti ettepanek samuti, et oleks võimalik need andmed anonüümiseerida ja äh, siis oleksid äh, metaandmed kättesaadavad andmesalvas niimoodi, et nende kvaliteeti oleks võimalik kontrollida. ja seal oleks võimalik siis kontrollida seda, kes on mida sisestanud täpselt. nii et sellised kaks võimalust, ma arvan, et andmesalve mõttel on omad äh, head, sellepärast et äh, kui te lubate igasse süsteemi kellelgi süüvida, siis äh, nad näevad kõiki andmeid, sealhulgas ka isikuandmeid aga äh, tegelikult äh, isikuandmed äh, kõrvaldatakse, kui andmeid uuritakse just nende kvaliteedi vaatenurgast andmehoidlas. millised on ühtse otsinguliidese hüved? ja kuidas on see ühtsest hoidlast erinev võimalus? ühtne otsinguliides, nii nagu me oleme pilootprojekti jaoks selle ette pannud võimaldavad eesliini töötajatel, meie politseinikel ja piirivalvuritel saada ligipääse oma liikmesriikide andmebaasidesse, nii nagu see praegusel hetkel ka on, aga samal ajal ühe sama otsingu käigus saaksid nad ligipääsu ka Euroopa Liidu tasandi jagatud andmestikule. ja, ja vastavalt nende ligipääsu äh, õigustele. me ei hakka siin õiguslikus raamistikus midagi muutma aga mitmetel juhtudel on neil juba rohkem kui ühele süsteemile niikuinii ligipääsuõigust olemas. kui nad tahavad aga praegu neid õigusi kasutada, siis nad peavad tegema mitu päringut erinevatest infosüsteemidest. kui me räägime äh, piirivalvurite ja politseinikega äh, koha peal, siis nad on öelnud, et nende elu oleks oluliselt lihtsam, kui nad äh, saaksid teha ühe otsingu ja saada ligipääsu kogu sellele informatsioonile, millel neil õigus on. ja see ettepanek ongi tehtud äh, ühtse otsinguliidese äh, või portaali loomiseks. see ei ole sama, mis puudutab äh, jagatud biomeetriliste andmete hoidlat. jagatud biomeetriliste andmete andmesalv võimaldaks teha otsingut Äh, selles salves ja ükskõik millisel eesmärgil seda otsingut tehakse ning samal ajal saaksite te teada, kas info selliste biomeetriliste andmetega isiku puhul on olemas ja kättesaadav ka mõnes teises süsteemis. siis aga muidugi tuleks teil ikkagi minna jälgimisesse infosüsteemi, saada ligipääsuõigused äh, ja vaadata seda infot inimese kohta sealt aga selle hüve on see, et äh, te väldite olukorda, mis praegusel hetkel väga tihti tekib kahjuks, et mõningad isikud, kes kasutavad väga palju erinevaid identiteete erinevates süsteemides, äh, et see jääb kellelgi lihtsalt kahe silma vahele ja see ongi äh, jagatud biomeetriliste andmete andmesalve eesmärk. kui me seda võimalust kasutame, siis oleks vaja selle jaoks uut õiguslikku raamistikku. ja me peaksime tulema teie ette ja seda kõike teiega arutama. selles aruandes ei ole praegu midagi, mis võimaldaks äh, seda äh, süsteemi, äh, demokraatliku kontrollisüsteemi kuidagi vältida või sellest kõrvale põigelda. süütuse presumptsiooni kohta küsiti samuti biomeetriliste andmete salve puhul eh, võtame me sellesse sisse ainult biomeetrilised andmed ning lisakiht, mis on tehtud ettepanekus, mis puudutab eh, ühtset identiteedi eh, andmestikku, kus biomeetrilistel andmetel oleks lisatud nimi ja näiteks sünniaeg siin äh, jällegi need sätted on mõeldud selleks, et erinevad, et sama isik ei saaks erinevates äh, süsteemides olla erineva identiteediga, aga biomeetriliste andmete salves oleks äh, võimalik öelda, et mitmed erinevad nimed on nende sama biomeetriliste andmetega seotud. nii et see aitab kitsendada oluliselt andmete töötlemist ja tab-, päringuid paremini korraldada. nimeandmed, isikuandmed ja biomeetrilised andmed äh, ei oleks äh, omavahel seotud erinevates andmebaasides, näiteks ei näe inimese kohta midagi nende viisa staatuse kohta, ei näe detaile, mis on Schengeni infosüsteemis kirjas, ei näe Eurotaki andmeid see kõik jääb äh, vastavasse andmebaasi alles, nii, ja vastavalt äh, praegusele ligipääsuõigustikule. ma loodan, et äh, see selgitus aitab vähemalt seletada, kui mitte kinnitada teile, et kõik need sammud, välja arvatud ühtne otsinguliides, ait-, Äh, need vajavad äh, õigusstruktuuri muutust ja nagu öeldud, me ei saa tavapärast demokraatlikku kontrolli kuidagi vältida, see tuleb teha tavaotsuse käigus. Äh, lõpetuseks tahan öelda ja, ja vastan hea meelega veel lisaküsimustele, et liikmesriikide puhul jah, on teil õigus. kogu see süsteem toimib ainult juhul, kui me survestame oma liikmesriike, et nad annaks kvaliteetseid andmeid ja äh, jagaksid andmeid. ja sel põhjusel on mul väga hea meel, et me oleme teinud ettepanekuid, äh, mis puudutavad SIS-süsteemi äh, tugevdamist. et esimest korda peaksid liikmesriigid terrorismi informatsiga, juhtumitega seotud informatsiooni jagama. ootan teie toetust ja koostööd, suur tänu! suur aitäh teile, volinik, ütleb esimees ja suur aitäh liikmetelt teie panuse eest. Sofi Intervelt ja teised äh, küsisid äh, siis demokraatliku kontrolli analüüsi osas, äh, kuna töörühm lõpetab töö aprilli lõpus, mai alguses, siis loomulikult küsimused mis on seotud näiteks koostalitusvõimega, ei ole mitte lihtsalt huvitavad, vaid need on parlamentaarsete õigustega seotud, õigusliku alusega seotud, tehnilised detailid siin. härra Dias de Meera näiteks äh, rääkis ka sellest, kuidas see mõjutab äh, praegu meie tööd ja neid dokumente, mis praegu töös on. nii et ma arvan, et äh, tänase ja mai-juuni vahel peaks olema meil kindlasti veel tihedad kontaktid ja siis äh, liikmesriikide osas, nagu kolleegid mainisid, loomulikult me tahame äh, koostalitusvõimet, aga äh, kindlasti on väga oluline see, kuidas liikmesriigid näevad demokraatliku vastutus see küsimus meie puhul kui ka oma, oma parlamentide puhul. nii et koordinaatorite poole ma kindlasti pöördun äh, Äh, ministrite ettepanekuga tulla siia äh, parlamendi ette ja meiega rääkida. pärast äh, terrorirünnakuid loomulikult kõik tahavad, et see juhtuks, aga meie liikmed saavad ka tegelikult väga hästi aru, mis on koostalitusvõime mm, võib-olla ühed järelmid. näiteks härra Demezier on teinud ettepaneku siia tulla, aga siis teie lahke loaga ma räägin koordinaatoritega äh, Äh, niimoodi, et äh, kevadini saame siis seda koostööd jätkata. suur aitäh teile, volinik, äh, selle ettekande eest ja vastamise eest. Te näete, et liikmed on huvitatud. suur aitäh detailide eest ja formaalselt ja mitteametlikult igal juhul jälgime ja hoiame ühendust mai ja juunikuuni. <clears throat> kolleegid, me oleme natuke ajakavast maas. järgmise punkti eh, sissejuhatus toimub sel ajal, kui meie järgmine külaline Wainwright kohale jõuab. So point for colleagues. nii, päevakorrapunkt number neli see on ettekanne Europoli direktori poolt, mis käsitleb terrorismi äh, uurimistoimikutega seotud ähm, andmekaitse rikkumisi. tuletan meelde, meil toimus eelmise aasta detsembris äh, nõukogu esindaja ja volinikuga selle teemakohane debatt ja peale seda Ähm, otsustasid mõned kolleegid, et me peaksime kohtuma ka siin libekomisjonis Europoli direktoriga, kes saaks meile siis täpsemalt selgitusi jagada. kolleegid on loomulikult ka seotud teemadest huvitatud ja äh, ka sellest, kas on veel mingeid, mingeid intsidente, sarnaseid juhtumeid ette tulnud kas Europolis või mõnedes teistes ametites meil on väga hea meel, et äh, härra Wainwright sai siia tulla ja loodetavasti seisab meil ees selline avameelne mõttevahetus. suur tänu teile, härra Wainwright ja annan teile sõnajärje üle, palun. suur tänu selle kutse eest ja lubage mul teile tunnustust avaldada ja, ja õnnitleda selle komisjoni esimeheks taasvalimise puhul ja muidugi tahaksin öelda, et äh, täiskogul on juba komisjon ja nõukogu teile informatsiooni andnud äh, andmeleke juhtumi kohta, milles see siis seisnes? see oli Europoli jaoks tõesti häbiväärne piinlik juhtum, me võtame seda väga tõsiselt, uurime põhjalikult, arvestades selle proportsioone ja suhteliselt madalat tähtsust mõju peame siiski mitte liiga palju sellest rääkima, tegemist ei olnud otsese rikkumisega, sest IKT-süsteemid, töökeskkonda tegelikult ei häkitud keegi ei tunginud sinna sisse, meie jaoks on see väga oluline moment, äh, arvestades selle, äh, seda, kui äh, suurt olulisust me osutame meie IKT-süsteemide turvalisusele. tegemist oli inimtekkelise rikkumisega, inimveaga, endine töötaja, kes on organisatsioonist peaaegu aasta tagasi juba lahkunud, Äh, kes oli ühest liikmesriigist pärit, väga kogenud äh, politseitöötaja, laatis äh, oma salvestusseadmele in-, andmeid ja ta on ka nüüd tunnistanud, et ta rikkus turvareegleid. ja me arvame, et see kõik toimus kahe tuhande üheksandal aastal. hiljem laadis ta need andmed üles äh, kaitsmata salvestusseadmele ilmselt kaks tuhat neliteist ja üks Hollandis töötav ajakirjanik sai omakorda ligipääsu oma süsteemide kaudu kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal nendele dokumentidele ligipääsu ja me oleme kindlaks teinud, et äh, asjasse puutub veel üks kolmas osapool, äh, kes on kursis ligipääsuga andmetele, kuid neid andmeid ei kasutatud ja ei levitatud selle isiku poolt. täna ei ole meil teada endise töötaja poolt mitte mingisuguseid andmeid selle kohta, et ta oleks nüüd meelega äh, andmeid neid kurjalt tarvitanud, ei, ta lihtsalt oli hooletu, ta kasutas tema tööd toetavaid andmeid äh, hooletult ja see sai teatavaks kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta septembris. Äh, me äh, rakendame rikkumiste puhul oma raamistikku, oma nõudmisi meie asedirektor oli sellega kursis ja tegelikult äh, algatatigi siis uurimine ja seda tehti koostöös liikmesriikidega või õigemini äh, asjaomase liikmesriigiga, äh, kuhu siis nimetatud töötaja tagasi tööle läks selle aasta algul. liikmesriigi ametkond on ka ametliku kohtuliku uurimise algatanud ja see praegu on pooleli andmete kompromiteerimine tegelikult puudutas kahtekümmend ühte andmevahetust, sisaldas andmeid kahtlusaluste kohta, see puudutas kriminaaluurimist ja kokku viitekümmend nelja uurimist. see puudutas ajajärku kaks tuhat kolm kuni kaks tuhat kuus ühe erandiga mis puudutas uurimist kahe tuhande seitsmendal aastal. seega peaaegu kõik need andmed olid üle kümne aasta vanad, me nimetame neid ajaloolisteks andmeteks ja tegelikult äh, viidi läbi uurimine seitsmes liikmesriigis äh, ja, ja need andmed puudutasid uurimisi seitsmes liikmesriigis, neid inform-, informeeriti ka sellest, sellest, et meil toimub uurimine ja jagasime ka oma salastatud äh, raportit julgeolekukomitee, Europoli julgeolekukomitee liikmetele ja julgeolekukomiteed seega informeeriti intsidentsist. nüüd me oleme saanud liikmesriikidelt ka vastused, nendelt liikmesriikidelt, keda see juhtum otseselt puudutas ähm, üheski liikmesriigis toimuv uurimine ei ole kahjustatud mm, selle andmete kompromiteerimisega ja mm, me oleme äh, infovahetuse turvalisuses äh, väga usalduslikes suhetes liikmesriikidega äh, andmete turvalisus on väga tähtis, meil oli hea meel kuulda, et selline lege ei ole mõjutanud ühtegi liikmesriikides toimuvat uurimist ja meil oli hea meel ka kuulda, et liikmesriigid olid rahul sellega, kuidas meie kiiresti tegutsesime äh, me täheldasime ka seda, et ähm, peale nimetatud juhtumit ei ole ka toimunud mingeid erilisi muudatusi selles, millist informatsiooni ja kuidas informatsiooni jagatakse liikmesriikidega, liikmesriikidelt Europolile, seega see ei ole kahjustanud meie koostööd. nüüd Europoli kohustused vastavalt juhtimismäärusele mm, äh, on sellised, et meil ei ole niisugustest juhtumit äh, kohustust teatada meie andmekaitseametnikule või mõnedele Euroopa Liidu institutsioonidele või isegi meie julgeolekukomiteele, aga äh, andmeleke intsidenti tuleb kindlasti äh, uurida läbi siseuurimisteenistuse ning vastav koordinaator teavitab siis Europoli Julgeolekukomiteed, kus on kõik liikmesriigid esindatud. aga nagu te teate, äh, juhtum lekkis ka meediasse kolmekümnendal novembril kaks tuhat kuusteist. Äh, sellest räägiti ähm, Hollandis ühes teleprogrammis ja ähm, kuna juhtum väljus meie otsese kontrolli alt ja, ja mm, nii-öelda täpsuse ja läbipaistvuse huvides andsime ka välis, välistele osapooltele teatud informatsiooni Julgeolekukomiteele, meie juhtkonnale, eraldi informeerisime me Euroopa Komisjoni liikmeid, vastavaid neid ähm, volinikke ja nende, äh, nende kabinette, TG Home, äh, siseasjade peadirektor, äh, peadirektoraati, nõukogu sekretäriaati ja samuti saatsime kirja või ma ise saatsin kirja EBE komisjoni esimehele kaheksandal detsembril kaks tuhat kuusteist teadsin isiklikult ka meie uuele tulevasele andmekaitse järelevalvele Euroopa andmekaitsevoolinikule, inspektorile härra Butarellile sellest ja otsustasime, et informeerime ka ähm, nii-öelda väljaspool meie asutust olevaid äh, osapooli, et lihtsalt, et tagada äh, läbipaistvus ja, ja meelerahu ja see otsus oli tõesti prioriteetne, sest see puudutab suhteid meie sidusrühmadega. Europolil on muidugi äh, konfidentsiaalsuse ja andmekaitse kohustused ja reeglid ja me ei saa seetõttu Liidu äh, liikmesriigi tasandil toimuvatest uurimistest rääkida avalikkusele, kui tegemist on salastatud informatsiooniga ja kui, mis tekkis meil küsimus, kas äh, need andmed, mida avaldati, eh, kas tegemist oli sel puhul kuriteoga, kuritahtliku andmete lekitamisega, aga nii palju, kui meie oleme aru saanud, ei olnud see kuritahtlik, aga uurimine loomulikult käib. Eh, meie lähtume selgelt oma juriidilisest raamistikust ja meil tegelikult ei olnud valikut tollal, kas avalikustada see juhtum või mitte, lihtsalt see sattus avalikkuse ette ja seetõttu otsustasin äh, parlamentaarset ühisassamblee avalikul kohtumisel sellest rääkida, see juhtus äh, kaks päeva enne, kui see teleekraanile jõudis ja mul ei olnudki lihtsalt valikut, pidin sellest rääkima parlamentääride ees. nüüd ma arvan, et äh, meil võiks olla paremad mehhanismid Euroopa Parlamendi informeerimiseks sellistest juhtumitest. artikkel viiskümmend kaks Europoli määruses näeb ette töökorralduse Europoli ja Euroopa Parlamendi vahel vastavalt Euroopa Liidu salastatud info äh, töötlemise eeskirjadele. härra Dias de Meira ja, ja teised ka olid äh, huvitatud sellest, et määruse järgi Äh, tõesti arvestataks sellega, et äh, julgeolekuasutustel oleks võimalik parlamentaarset äh, komisjoni siin kursis hoida tundlike juhtumitega ka välistades avalikkuse ees esinemise. ja nüüd artikkel kolmkümmend neli EDPS määrusest käsitleb ka äh, andmekaitset ja Europolil on, on ka kohustus ka kontrollida alati, kas andmesubjekte on sellistest inf-, juhtumitest informeeritud, tegemist oli siis inimliku veaga, lohaka käitumisega ja praegu samas ma ei saa eh, garanteerida, et selliseid asju rohkem ette ei tule. loomulikult meie püüame teha kõik selleks, et niisugused riskid oleksid nii madalad kui võimalik tegemist on Europoli asutamise alast, ajast kahe tuhande, tuhande üheksasaja üheksakümne üheksandast aastast alates esimese juhtumiga. meie IKT-süsteemid, töökeskkond on turvalised olnud, keegi pole suutnud nendesse häkkida ja loomulikult me järgime kõige, kõige rangemaid norme Äh, Europoli julgeolekukomitee, äh, mis koosneb liikmesriikide esindajatest, äh, jälgib meie tööd tähelepanelikult, vaatab, kontrollib, kas meie töö vastab normidele ja standarditele. Ähm, meil on näiteks kontroll ka selle kohta, kas on mingit informatsiooni ähm, võimalik näiteks ähm, ettevõtlusega seoses ära kasutada, et selline ähm, infiltreerimisjuhtum on toimunud äh, seitse aastat tagasi ja alates sellest olen ma ise nõudnud, et süsteemi tuleks parendada ja nüüd äh, antakse igal äh, üksikul juhtumil eraldi luba, kui on operatiivkeskkonnast vaja andmeid väljapoole saata. nüüd Äh, lõpetuseks tahaksin veel kord seletada, et see oli väga kahetsusväärne viga, äh, mis tekkis, me kahetseme seda, see on kahjustanud meie, äh, meie usaldusväärsust, õiguskaitseorganite usaldusväärsust, aga ühte asja ütlesin ma kohe, me pidime kiiremas korras kontrollima, et, et, et see andmeleeke ei mõjutaks mingeid käimasolevaid uurimisi ja tahan teile kinnitada, et Europol tahab äh, neid häid suhteid, mis on Euroopa Parlamendiga olnud, ka säilitada. ja loomulikult olen valmis ka teie küsimustele vastama, tänan. Thank you very much. aitäh. kolleegid, ma loen ette kõnelejate nimekirja, see on päris pikk ja meil on vähe aega. ning peab ju võimaldama aga Europoli direktoril vastata. Metsola, Mr Lopez Aguilar, Mr Diaz de Mera, Mrs Tšinitši, Mrs Indebelt, Mr Coelho and Mrs Gomez. If there is no one else, I can kui keegi rohkem sõna ei soovi, siis sulgen kõnelejate nimekirja. nimekiri ongi suletud ning palun öö, piirduge maksimaalselt kahe minutiga proua Metsola. aitäh, härra Wainwright, et te siia tulite, tahaksin veel kord rõhutada, et äh, me toetame Europoli, aga nõustun teie ja ka kolleegide muredega selle intsidendi asjus. seoses sellega, millal ja kuidas Euroopa Parlamenti informeeriti, loodetavasti on sellest õpitud, et meid tuleb informeerida õigeaegselt. Te tõite välja mitmed meetmed, mida on võetud vahest äh, kirjeldate üksikasjalikumalt seda, mida praktiliselt on võimalik ette võtta, tagamaks, et sellist asja rohkem ei juhtuks. kui kõrvale jätta need äh, õigusliku, äh, õig-, legislatiivsed meetmed. ning teiseks, kas on olemas mingisugused lisaressursid, mida on rakendatud tagamaks, et seda kunagi enam ei juhtuks? aitäh, härra Lopez Aguilar. Thank you, chair, and thank you aitäh, härra esimees, aitäh, härra Wainwright, et te siia tulite. et selgitada seda ebameeldivat, kahetsusväärset ning ka häbiväärset episoodi Europolis. kõigepealt ma ei soovi korrata teiste kolleegide muret, aga te kindlasti teate, et äh, hiljutisel täiskogul Strasbourgis rääkisime me sellest juhtumist ning ütlesime, et tunneme muret selle üle, millal libe komisjoni esimeest ehk siis ka Euroopa Parlamenti teavitati sellest juhtumist. ning nüüd tahaksime teada veel, esiteks kas on olnud ka, äh, ka, kas keegi sai ka mingisugust kasu sellest infost, mis Europolist välja viidi? kas keegi teenis selle pealt mingisugust kasu? ning teiseks, kas te olete järeldanud, et mõnede liikmesriikide infosüsteemid on haavatavamad kui teiste omad võttes arvesse, kui labaselt ja kergelt see info Europolist varastati. kas mõnede riikide infokaitsesüsteemid on haavatavamad kui teistel? aitäh, härra Dias de Mera. aitäh, härra esimees suur tänu, härra Europoli direktor. me kõik teame, et poliitiline, poli-, poliitilisest kontrollist räägiti juba detsembrikuu täiskogu istungil. täna on meil tegemist infovahetusega. see ei ole ju saladus, et mina usaldan Europoli ma olen seda korduvalt ennem öelnud, kordan selle üle ka täna. Europol on hädavajalik instrument Euroopa inimeste julgeoleku tagamiseks. ma olen täiesti veendunud, et meil on vaja Europoli. ning direktori selgitused on ta minu arvates täiesti usaldusväärsed ning ning reaktsioon sellele juhtumile oli väga sobilik. kahe tuhande üheksandal aastal kas, kas siis juba olid mingisugused meetmed, mida Europol oleks saanud kasutada võttes arvesse neid meetmeid, mis ellu rakendati kahe tuhande kolmeteistkümnendast kuueteistkümnenda aastani, tuleb ju tunnistada, et liikmesriigid usaldavad Europoli vägagi ka eelmisel ministrite nõukogu kohtumisel väljendati seda usaldust. kordan üle. meie saadikudki usaldavad Europoli vägagi aga kordaksin üle paar küsimust. on võetud meetmeid, et äh, takistada tulevikus juhtunu kordumist. kuidas kavatseb Europol oma turvapoliitikat äh, korraldada nii, et liikmesriikide usaldus Europoli vastu ei, ei väheneks. tahaksin teavitada ka kolleege et Europoli turvameetmeid äh, tugevdatakse esimesest detsembrist. alates kontrollitakse USB äh, kasutamist palju tugevamalt, äh, jõustus ka uus turvaprotokoll mis tugevdab parlamendi kontrolli, liikmesriikide parlamendite kontrolli Europoli üle. aga veel üks asi, mis valmistas varem muret, tänapäeval enam mitte nii väga ühtegi juurdlust see juhtum ei ohustanud tuleb välja. aga härra direktor, see arutelu on siin täna oluline nii infovahetuse äh, mõttes kui ka poliitiliselt. Teie reaktsioon peab olema sobilik, samas aga ka mõistlik, tuleb tagada, et tugevdatakse Europoli äh, turvaprotokolli, äh, Europoli, mida mina väga ise usaldan Grazie, president, buonasera. aitäh. suur tänu, härra Wainwright, et te siia täna tulite. Te rääkisite veel kord sellest juhtumist Äh, mis Europolis aset leidis, aga me ei, äh, me kindlasti ei soovi, et liikmesriikide usaldus Europoli vastu väheneks. mul on sarnane küsimus kolleegile. Te ütlesite, et tegemist oli üksikjuhtumiga, inimliku veaga. ei öö, äh, pärsitud mingisugust Europoli poolset öö, tegevust sellega ning seetõttu ei ole mingisugust põhjust, et usaldus võiks väheneda. mina olen pärit Itaaliast. ning me oleme seal infovahetuse rikkumise, rikkumiste vastu päris tõsiselt öö, äh, öö, äh, võidelnud terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses on väga oluline, et me suudaksime Europoli usaldada aga ma sooviksin ka teilt paluda, et te kontrollisüsteemi veelgi tugevdaksite. ning ma sooviksin teada, nagu kolleegidki, milliste algatustega te olete välja tulnud pärast seda juhtumit eh,, tagamaks, et liikmesriigid saavad teid endiselt sama palju usaldada ning et teie töö oleks veelgi tõhusam. suur tänu, proua Intvelt! aitäh! suur tänu ka härra Wainwrightile. minu arvates on see väga tõsine juhtum. võtmesõna, mida paljud siin juba mainisid, on usaldus. ei ole ju saladus, milline on minu seisu, seisukoht, ma kogu südamest toetan Europoli ja ma isiklikult sooviksin, et Europol areneks välja täielikuks föderaalseks politseiorganisatsiooniks, aga kui me soovime siin kaitsta Europoli ning anda talle suuremat võimu, siis on vaja selleks ka usaldust. asi ei ole selles, kas mina usaldan teid, usaldan küll, selles ei ole probleemi. asi on selles, kas Euroopa kodanikud usaldavad Euroopa Liitu ning selle institutsioone. ning kui päris aus olla, võtate te seda asja natukene liiga kergelt. jah, et ei olnud mingisuguseid halbu kavatsusi, see oli lihtsalt lohakus. ja tee põrguste, põrgusse on ka sillutatud heade kavatsustega. asi ei ole selles üksikjuhtumis, vaid selles, äh, mida see äh, iseloomustab, ehk siis protokollis on tõsised nõrkused. ja kui te ütlete, et teil ei ole kohustust teavitada Euroopa Parlamenti, siis kuidas ma saan olla kindel, et kui selline asi uuesti juhtub, siis meid teavitatakse sellest, sest Euroopa Parlamenti jaoks on väga oluline, kui me soovime Europoli toetada, et, et me teame, meid teavitatakse, kui midagi sarnast juhtub, siis me saame läbi viia ka oma järelevalvetööd. kui te nüüd ütlete, et teil ei ole kohustust teavitada Euroopa Parlamenti, siis kui vaadata andmekaitse direktiivi, mis järgmisel aastal jõustub siis jah, see ei kehti küll antud juhtumi puhul, aga selle seaduse vaim näeb ette isegi äärmuslikel, äärmuslikel juhtudel isegi kriminaalkaristusi selle, teatud rikkumiste puhul. ma ei ole nõus teiega, kui te ütlete, et see ei olnud rikkumine. sest ei häkitud sisse IT-süsteemi, ei, see oli ikkagi rikkumine, see oli äh, andmete, andmekaitse rikkumine ükskõik, kuidas seda vaadata, see oli tõsine asi ning meil on vaja teiepoolset tagatist, et protokollialased küsimused on lahendatud ning tagatist ka selle kohta, et tulevikus, kui on probleeme, mitte ainult andmete lekkega, siis meid ka teavitatakse, sest meil on, meil, meil on vaja selgeid, sel-, selget protseduuri selliseks info edastuseks ma ei pea siin silmas mingisugust konfidentsiaalset infot äh, praeguste või endiste operatsioonide kohta, vaid see puudutab Europoli järelevalvet. ma toetan täielikult Europoli ning ma soovin seda tu-, tulevikus tugevdada, aga siis on meil vaja ka paremaid tagatisi, selle asemel, et te ütlete, et kõik on nüüd korras, selliseid asju rohkem ei juhtu. meil on vaja leida öö, äh, mingisugune viis, kuidas tagada, et selliseid asju tõesti tulevikus Euroopa Liidu süsteemis kunagi ei juhtu. aitäh, suur tänu, Sofi. Carlos. Also... aitäh. mina tahaksin ka tänada härra Wainwrighti siia tulemast. nagu teised kolleegid, sooviksin minagi tunnustada Europoli rolli terrorismi ja tõsise kuritegevuse vastases võitluses. ning mul on ka paar kommentaari ja üks küsimus. see andmeleke on ilmselgelt kahetsusväärne, me oleme sellega ühel nõul, sest see õõnestab usaldust Europoli ning teiste osapoolte vahel, peamiselt liikmesriikide puhul siis, ning seda tuleks vältida tulevikus. Äh, tundub ka, et nappis usaldust Europoli ja Euroopa Parlamendi vahel, sest meid õigeaegselt ei teavitatud, ma mõistan teie selgitust, et selle teemaga ei peaks avalikul koosolekul tegelema, aga on ka ju muid võimalusi Euroopa Parlamendi sees, kuidas kohelda salajast teavet. tagamaks, et äh, Euroopa Parlamenti õigeaegselt ja korrektselt informeeritakse. minu küsimus on seotud sellega, mida ütles proua Metsalu. ma ei tea, kuidas te välja selgitasite selle isiku, kes rikkumise korda saatis, mind ka see ei huvita, kes see isik oli, ma ei tea, milline oli see tegu, see protseduur, mulle piisab sellest, et teie seda teate aga ma tahaksin teada, kas te kavatsete astuda edasisi samme selleks, et sellised intsidendid ei korduks. ma nõustun teiega, et on võimatu kinnitada, et tulevikus on võimatu, et sellised asjad juhtuvad, aga me saame vähendada ju tõenäosust kas te olete astunud mingisuguseid samme selle nimel? härra Mera äh, mainis teatud äh, otsuseid, näiteks see USB äh, alane otsus. nagu proua Metsalu juba küsis, millised meetmeid te olete võtnud ning milliseid kavatsete võtta tulevikus? aitäh, aitäh, Carlos. ja lõpetuseks Anne. suur tänu, härra Wainwright selgituste eest. jah, tõesti oli tegemist kahetsusväärse juhtumiga. ja kahetsusväärne oli ka see, et uudistesse jõudis see ainult kaks päeva pärast seda, kui tekkisid spekulatsioonid, et ei jaga meiega kogu teavet. nõustun härra Dias de Meraga et uue süsteem, uues süsteemis peaksid olema meil tõesti paremad suhtluskanalid, et te saaksite meid teavitada sellistest võimalikest juhtumitest. et, et meiegi teaksime neist. loomulikult tuleb siin arvesse võtta ka infosalatuse teemat. kolleegid siin juba küsisid nende vahendite ja ressursside kohta, mida te, mis on teie käsutuses nende probleemide lahendamiseks, olgu nad siis protseduurilised või mingisugused muud. mul on väga hea meel, et ühtegi, ükski juurdlus ei kannatanud, aga ja ma tõesti ka usaldan täielikult Europoli ja ma soovin, et Europol oleks tugevam. aga me ei tohiks unustada seda, mis toimub liikmesriikides. ma kardan, et mõned liikmesriigid ei suuda oma kohuseid täita. kui me räägime nendest äh, turvameetmetest, mida kasutatakse Europoli sees. minu küsimus on, mida te saate teha või olete teinud, võib-olla koos teiste näiteks komisjoniga, tagamaks, et ka liikmesriikide turvameetmed on nõutaval tasemel. kui me räägime terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse vastasest võitlusest, kuidas on tagatud äh, infovahetuse turvalisus ning menetluskorra kõrge tase. aitäh, Anno! ma ise ütlen paar sõna pärast seda, kui direktor äh, räägib selle kohta, kuidas parlamenti teavitati. palun! Um, uh, ma ei hakka äh, võtma küsimuste järjekorras, sest et ma püüan lihtsalt äh, loogika järjekorras võtta tegevusviisi kohta juba küsiti. tegemist on meie ametnikuga, kes kasutas oma isiklikku äh, USB äh, välist kõvaketast, äh, et võtta informatsiooni meie arvutist, viia see koju oma eraarvutisse ja laadida seal alla. me arvame, et ta tegi seda lihtsalt sellepärast, et saaks oma enda töökohustused lõpetada kodus teha oma töö ära kodus, aga tegemist on igal juhul tõsise rikkumisega. ja äh, kindlasti on ka äh, kohtu uurimine alustatud ja distsiplinaarmenetlus on alustatud äh, selle agentuuri puhul, kelle jaoks ta töötab. nii et seda tõsi, seda küsimust me võtame väga tõsiselt. kaks tuhat kümme, kaks tuhat üksteist juba oli see aeg, millal äh, oma isiklikku USB või muud andmekandjat ei olnud võimalik äh, niimoodi meie arvutites kasutada. aga vahel on andmeid vaja ikkagi ühest süsteemist teise üle viia. aga enam ei ole võimalik seda lihtsalt sellise äh, füüsilise USB läbi teha. pärast seda intsidenti, kui see teatavaks sai, on meil ka uued kontrollimeetmed, nii et selle või iga töötaja öö, siis äh, meeskonna juht peab äh, kinnitama heaks selle, kui äh, välistandmekandjat kasutatakse arvutites. nii et raskem on seda teha ükskõik, kas siis meelega või kogemata ja ma ei ütle muidugi, et see on täiesti välistatav, sellepärast et me räägime ikkagi inimestest ja igas organisatsioonis, nagu me teame, on igas julgeolekusüsteemis kõige nõrgem lüli just meie inimene, töötaja ja liikmesriigid ja härra Lopes äh, äh, küsimus. liikmesriigid äh, kuidas liikmesriikides on meie, palju meie töötajaid, kuidas me tagame seda, et tuhanded inimesed jagavad neid turvanõudeid ja liikmesriigid on tegelikult ka meile tagasisidet andnud selles osas, et neil on samad mureküsimused mitmete töötajate puhul olnud juba viimastel aastatel Äh, proua Metsala küsimuse juurde tagasi tulles ja ka proua Tšinitši küsimus äh, selles osas, mida me oleme teinud seda, et selleks, et oma võimekusi tugevdada ja suurendada, teadlikkus on väga tähtis, meil ei ole vaja mitte ainult konkreetset poliitikat, vaid meil on ka meie töötajate koolitamist ja harimist vaja, mis puudutab äh, meie poliitikat ja nende järgimist. üks riske, mis Europoli inimeste värbamisega on seotud, on see, et me ja et tingimused, meie töötajad vahetuvad rohkem võib-olla kui tavapäraste politseiametite puhul on. Äh, politseinikud jäävad meie juurde üheksaks aastaks tavaliselt tööle, paljud neist isegi vähemaks ajaks. nii et äh, inimeste liikuvus on väga suur. Äh, meil ei ole inimesi väga palju, kes töötaksid terve karjääri, näiteks kolmkümmend aastat meie juures, nii nagu politseijaoskondades see tavaliselt on nii et igal juhul on meil vaja väga äh, olulist äh, tsüklilist äh, koolitusmudelit meie töötajate puhul ja me oleme sellest väga hästi ka aru saanud. mis puudutab ressursse, siis meie IKT turvalisustingimused on paranenud viimastel aastatel. me oleme isegi saavutanud äh, seitse päeva nädalas, kakskümmend neli tundi päevas meie IT-süsteemide turvalisuse seire, on inimesed, kes kogu aeg pidevalt meie eh, IT-turvalisust jälgivad ning see on üks ressurss, mis on viimastel aastatel lisandunud. Eh, härra Lopez Aguilar küsis ka nende andmete eh, kasumlikkuse kohta sellel konkreetsel juhtumil, kui ajakirjanik oli saanud ligipääsu nendele andmetele Äh, lubamatul moel, tegelikult väga vastutustundlikult käitus, äh, ta juhtis meie tähelepanu sellele ja tema ja kolleegid otsustasid, et ei kaasa äh, nende andmete informatsiooni televisiooniprogrammi, kus sellest küsimusest räägiti ja tegelikult neid konkreetseid andmeid ei ole minu arust avalikustatud, nii palju kui mina tean, sest tema nendele ligipääsu ei lubanud nii et äh, sellist äh, avalikku tulu ei ole selles osas. me oleme selle ettevõttega äh, ikkagi ühenduses, et püüda saada kätte tagasi oma andmed mõlemale poolele sobival moel. tulles tagasi usalduse küsimuste juurde, ma olen nõus, et see on tegelikult meie arutelu tuumaks. ma ütlesin ennem, et mul oli väga hea meel, et liikmesriikide reaktsioon ei ole siiamaani näidanud seda, et oleks äh, usalduse kriis tekkinud oluliselt ja selle kohta meil tõendeid pole. see informatsioon, äh, mida me ikkagi saame ja terrorismivastaste juhtumite uurimise puhul samuti, on aina kasvanud. ma andsin teada sellest intsidendist parlamendile niivõrd kiiresti, kui ma sain. Äh, kõigi austuse juures äh, härra Coelho ei ole mul äh, praegu ikkagi arvamust, et äh, salastatud informatsiooni peaks äh, mingil moel parlamendiga äh, jagama. jah, määrus võib-olla seda julgustab ja toetab, ma võib-olla oleksin tahtnud seda struktuuri juba luua praeguse hetkeni mul tuleb meelde üks äh, uurimisdokument, mis parlamendi poolt kaks tuhat üksteist välja anti, mis kutsubki just üles salastatud info jagamise kanali leidmisele. ja see, et see praeguseks hetkeks ei ole veel elus äh, ellu kutsutud, minu arust on see kahetsusväärne, aga Europol mitte ei ole vastu sellele. ma tahan, et meil oleks võimalik äh, olla läbipaistvam ja ka parlamendile rohkem teada anda, aga äh, Äh, ikkagi niimoodi, et see oleks kooskõlas meie äh, turvalisuskriteeriumitega. püüan teiega võimalikult konstruktiivselt koos töötada ja rajada sellise kanali nii kiiresti, kui võimalik on nii teie kui meie poolt. ja mõtlen seda kõike väga siiralt, suur tänu! suur aitäh teile, härra Veinrait, äh, kõikide nende detailide eest suur aitäh, head liikmed, teile ka väga konkreetsete küsimuste eest parlamendi äh, osas äh, härra Coelho, äh, proua Intevelt ja härra Lopes Aguilar, Anna Gomes ja proua Metsala, kõik tõstatasid need küsimused, mis puudutavad parlamenti. tahan öelda omalt poolt, et parlament lihtsalt teavitati, et toimus leke ja tegemist oli juba avaliku infoga, selleks hetkeks kõik teadsid, et leke toimus ja kõigile anti ka sellest teada. nüüd see, et meil ei ole määrust ja selles osas olen ma nõus sellega, mida ütles härra äh, Wainwright, äh, mis puudutab tõkkeid meie komisjoni teavitamiseks äh, salastatud informatsiooni andmist. meil on Europoli määrus ja meil on võimalused inimestele informatsiooni anda, kui näiteks kriminaaluurimine toimub või lõpeb nii nagu novembris, siis me saame selle anda. meil oli täiskogu arutelu ja täiskogu arutelul proua Intervelt tõstatas omaenda moel, tõstatas need küsimused. aga muidugi oli raske parlamendis igal ametkonnal üldse midagi öelda, sellepärast ka seal ka mina ise, sest me ei teadnud lihtsalt mitte midagi. mina esimehena ei taha informatsiooni sellisele, ei taha ligipääsu sellisele informatsiooni, mida raportöörid ja, ja väga mm, pikalt juba siin komisjonis töötanud ametnikud äh, ei saa. meil on õiguslik alus küll äh, informeeritud äh, olla, aga me ei ole veel jõudnud sinna, nii et üks õppetund kõigest sellest on see, et kui selline asi veel juhtub ja kuulsime kõiki kinnitusi, et see enam ei tohiks juhtuda täna. ja äh, proua Intveltile ma ütlen, et äh, kui vaadata meie institutsioonide kuvandit, kuidas nad praegu välja näevad, siis äh, Europol, isegi kui kriminaaluurimine on õhus, et meie komisjoni sobivad liikmed, näiteks raportöör või koordinaatorid, vastavalt õiguslikule alusele neid saab detailselt informeerida sellistest juhtumitest. ma näen muidugi, et novembrist alates on juba seda tõstatatud, aga midagi pole juhtunud. aga me oleme uurinud seda, mida ütles härra Wainwright, meil oli ka täiskogu debatt, aga selge on, et meil on vaja väga põhjalikult neid küsimusi uurida, siiamaani ei ole paraku see niimoodi olnud nii et see on õppetund meile kõigile. ja meie demokraatliku vastutuse küsimuses on see väga tähtis. tahan arutada seda koheselt esimesel võimalikul juhul koordinaatoritega. küsimus, kas meil on korralik õiguslik alus selleks ja kui ei, siis kuidas seda asja teha. proua Antivelt, annan teile kohe sõna, aga ütlen, et meie kolleegidel oleks olnud õigus ja vajadus saada Europoli direktorist äh, direktorilt äh, näiteks äh, olukorrast ülevaade, aga siin on tõkked praegu paraku sellel teel. proua Intevelt, palun. jah, ma arvan, et äh, ei ole piisav see, et me ütleme, et kõik see asi on väga keeruline ja hea oleks, kui see kunagi juhtuks. härra Wainwright ütles praegu, et praegu ei ole ühtegi kanalit selleks, et tema saaks meiega infot jagada. minu arust see on väga tõsine järeldus sellest jutust aga mina ei saa siin mingit hinnangut anda, ma tean, et on olemas komisjon, keda kasutab Ahveti komisjon, siis välisasjade küsi-, küsimuste komisjon eh, Europarlamendis selleks, et salastatud informatsiooni jagada. ma arvan, et me peaksime saama teie käest infot eh, olukorrast eh, ja hakkama tegutsema kohe, selle asemel, et oodata, et tekivad järgmised probleemid ja siis ütleme, et vot kahju, midagi ei ole tehtud. Äh, hakkame tegutsema, uurime, vaatame, millised on nõudmised, millised on võimalused. ja lükkame selle asja käima nii kiiresti kui võimalik. vaatame seda, kuidas Ahveti komisjon seda teeb ning vaatame ka seda, mikspärast sellist kanalit meie poolt ei, ei ole võimalik kasutada või mida meil oleks rohkem vaja esimees ütleb, et ei tea täpselt, äh, kas see äh, asi toimib äh, hästi ahvetis, ärgem nüüd arvakem, et kõik on nii, nagu pealt paistab, et nad on väga põhjalikud seal. aga ma arvan, et teie sõnavõtt oli praegu väga oluline, aga kokkuvõtteks võib öelda, et meie liikmetest on kõik kuulanud ära härra Wainwrighti, ta on selgitanud teile liikmetena seda asja ja teie ülesanne on hinnata tema sõnu suur aitäh, et äh, ütlesite, mida te ütlesite ja teie liikmetena peate siis tema sõnu hindama. mina aga esimehena tahan öelda, et me peame kohe räägima äh, koordinaatoritega, et kui juhul see võiks tulevikus veel aset leidma, äh, hakata saaksime me ka salastatud info kohta mingit teavet. Europolil novembris oli see olemas, nii nagu härra Coelho tegelikult väga õigesti sellele oma tähelepanu suunas see ei ole muidugi tõsine probleem, tõsine probleem on kindlasti leke ja küsimus, kuidas oleks võimalik seda vältida tulevikus, kuidas meie komisjon saaks seda asja hinnata tuleviku tarvis. Sofi, ma ei taha hakata arutama seda asja uuesti. proua Intervelt jätkab ja ütleb, et äh, loomulikult lekkeid ja vigu võib juhtuda, ma ei taha, et me hakkame rääkima seda asja nüüd kahe ja ühe või kahe aasta jooksul jälle uuesti üle, aga mina tahaksin, et teie esimehena annaksite meile teada, saadaksite kirja, ähm, sekretäriaat võiks selle kokku panna, milline on praegune olukord, milliseid võimalusi me saame kasutada ja millised on puudused, millised on nõudmised, kuidas järgmisel korral sellise olukorraga toime tulla ja kui meil on vaja uut struktuuri, kui meil on vaja, ma täpselt ei tea, äh, siis me peame hakkama tööle praegu kohe ja mitte ootama järgmist intsidenti, vot see oligi minu küsimus. täitsa õige seda ma ütlesingi, kui ma ütlesin koordinaatorite kohta, et äh, asja arutatakse ja see on kindlasti järgmiste koordinaatorite kohtumiste jaoks äh, A ja O ülesanne. proua, härra Tiias Temera, palun. Senor presidente. härra esimees. võtan ainult väga lühidalt sõna ma ei taha siin tekitada rohkem segadust, vaid hoopis tahaksin taotleda rohkem selgust. praegusel hetkel ja aastal kaks tuhat üheksa võeti õiguslik alus vastu äh, nõukogu otsuse põhjal Europoli äh, toimimise kohta ja nõukogu otsustas, et äh, vastutav volinik peaks informatsiooni saama ja selle edasi andma ning see peaks olema sõltumata parlamendi rollist. ja nii ongi. ja nüüd on küsimus, mis juhtub esimesest maist kaks tuhat seitseteist, sest siis on meil hoopis teistsugune struktuur Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli alusel, mis äh, annab kontrolli funktsiooni ka Euroopa Parlamendile. aga praegusel hetkel saame me tegelikult äh, parlamendi kontrolli küll rakendada siin. aga ühte asja tahan ma ütelda väga selgelt, kõikides rahvusparlamentides on olemas üksus või komisjon, mis on mõeldud äh, salastatud asjade uurimiseks. ärgem ajagem seda sassi meie parlamendis oleva äh, komisjoniga ja mida me siin praegu räägime. aga üleüldiselt parlamentides on olemas äh, selline organ parlamendi kontrolli rakendamiseks ja sel puhul on meil siin juba kolmas istung. ja parlamendi kontrolli rakendatakse uue määruse alusel samuti ütleb esimees, aga koordinaatoritega. kui teie ja äh, koordinaatorid äh, leiavad, et see on abiks, siis võiks meil olla väga selge dokument, äh, arutelu selle kohta, kuidas saaks olukorda parandada, arvestades, et uus määrus on jõustumas. mingisugust segadust ma rohkem ei tahaks siin tekitada. nii et palun olge kohal, räägime teie koordinaatoritega selle asja läbi kolleegid, peame joone alla tõmbama. suur aitäh teile äh, distsiplineeritud arutelu pidamise eest ja suur aitäh ka Europoli direktorile äh, tehtud avalduste eest, suur aitäh! So colleagues, we just proceed, we've got quite a busy uh, um... head kolleegid, päevakava on tihe Äh, palju punkte on veel vaja läbi arutada ja äh, läheme järgmise punkti juurde, see on viies päevakorrapunkt ja see on tegelikult jätkuaruteluks äh, eelmise nädala Taani assotsieerumisküsimuse arutus, arutelule Europoliga. ma ei hakka siin detailselt asju üle kordama, eelmisel nädalal te juba kuulsite seda, aga pöördume kohe härra Dias de Mera, meie raportööri poole ja palume et ta teeks kohe meile sissejuhatavalt äh, ülevaate sellest äh, raportist. ja enne, kui ta alustab, siis tõesti, ajakava on väga tihe ja koordinaatorid otsustasid, et äh, töö toimub ainult inglise keeles ja kiiresti selle dokumendi puhul. ja kuues veebruar, esmaspäev kell neli on muudatusettepanekute tegemise tähtaeg, aga härra Dias de Mera, teil on sõna, palun. Muchas gracias suur aitäh, härra esimees. seega räägime edasi Europolist. meie debatt on seotud referendumiga meie kui seadusandjad peame nüüd lahendama äh, selle küsimuse. vastavalt nõukogu otsusele ja vastavalt äh, protokollile kakskümmend kaks, äh, mis on lisatud Euroopa Liidu toimimise lepingule, ei osale Taani enam uue Europoli määruse kohaselt Europoliga koostöös alates esimesest maist kaks tuhat seitseteist. ja vastavalt siis äh, sellele automaatselt tühistatakse ka nõukogu endine otsus alates esimesest maist ei osale enam Taani Europoliga andmevahetuses ja nüüd kaks tuhat viisteist detsembris toimus Taanis referendum sisejustiitsküsimustes opt-out saamiseks ja võeti eeskuju siis Iirimaast ja Ühendkuningriigist, aga nagu te teate, viiskümmend kolm koma üks protsenti hääletas referendumil ei e, ja ülejäänud siis hääletasid jah ja selline katsumus oli tasavägine. nüüd Euroopa Liidu institutsioonide ja Taani vahel peaks nüüd äh, toimuma koostöö, et Taanit siiski hõlmata Europoliga ja seostada teda nii tihedalt kui võimalik. ja äh, viieteistkümnendal detsembril kaks tuhat kuusteist tuli välja siis äh, ühise avaldusega. nõukogu president, Taani peaminister ja komisjoni president tegid ühisavalduse, mille alusel siis öeldi, et selleks, et Taani lahkumise, Euro-, Europolist lahkumise tagajärgede minimeerimiseks äh, sõlmitakse koostööleping selleks, et äh, ületada tekkinud lõhed ja see tuleb sõlmida enne esimest maid kaks tuhat seitseteist. veel kord, meie oleme nüüd siin äh, mõjutatud nõukogu otsusest äh, ja äh, meil on tegemist kahe erineva seadusloomeprotsessiga, kõigepealt Taani Äh, muutub kolmandaks riigiks, kellega Europol saab rahvusvahelise koostöö lepingut sõlmida ja äh, teiseks siis sõlmitakse leping Europoli ja Taani vahel. Äh, need on kaks erinevat protsessi ja Europarlamendiga tuleb konsulteerida nendes küsimustes. nüüd esimene konsultatsioon, mis puudutas kahe tuhande üheksanda aasta otsuse muutmist Äh, on seotud sellega, et muuta Taani kolmandaks riigiks, kellega Europol saaks rahvusvahelise koostöö lepingut sõlmida. ja mina teen ettepaneku heaks kiita äh, see otsus, see on tähtis selleks, et võidelda Euroopa Liidus piiriülese kuritegevuse ja terrorismi vastu oluline on informatsiooni vahetamine kõikide Euroopa Liidu äh, riikide vahel ja kui äh, Taani tõesti järsku lahkub Europolist ja mingit ähm, sujuvat üleminekurežiimi ei ole, äh, siis tekib selline operatiivne lünk Euroopa toimimises ja eh, meie võime võidelda organiseeritud kuritegevuse ja terrorismiga väheneb. seetõttu peame tagama sujuva ülemineku ühest olukorrast teise, nii et Europol ja Taani saaksid jätkuvalt isikuandmeid vahetada, muidugi teatud tingimustel, vastavalt garantiidele ja isikuandmekaitse nõuetele. nüüd Äh, see leping, mis sõlmitakse Taaniga, peab olema üleminekufaasi leping, ma nõu-, äh, oma raportis ka rõhutan seda, see on selline ülemineku äh, kokkulepe ja see ei puuduta täielikku liikmelisust Europolis ja täielikku ligipääsu Europoli andmebaasidele ning osalemist Europoli juhtorganites ning lõpuks mm, kõik see sõltub jällegi Taani osalusest Schengeni alal. Taani jaoks on see eluliselt tähtis, Taani peab loomulikult eelkõige oma õigusakte täitma. andmekaitse direktiiv tuleb kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta esimeseks maiks üle võtta ja äh, Taani allub jätkuvalt äh, Euroopa Kohtule ning Euroopa Andmekaitse Inspektori tegevusele. ma ei taha teie aega liigselt kulutada, aga tahan teile siiski rääkida äh, nendest põhjustest, äh, miks ma olen sellised soovitused teinud. muidugi võin seda teha, kui kolleegid soovivad, äh, otsustage ise esimees suur aitäh, aitäh, et informeerisite meile sellest äh, olukorrast, meid sellest olukorrast ja tahaksin ka koordinaatoreid tänada põhjaliku töö eest, olukorra hinnangu eest, tegemist on nii-öelda põhiseadusliku küsimusega, mis on väga keeruline, suur tänu kõigile mõistva suhtumise eest ja aitäh selle kiire tutvustuse eest äh, kolleeg Jasmerale. ja kui kolleegid äh, on soovinud, siis äh, me võime veel informatsiooni saada. palun, kolleeg. jah, tõesti. tahaksin küsimuse esitada ütleb äh, kolleeg Tšintši. Europoli temaatika ja see raport, mida siin täna tutvustati, ähm, on äh, väga tõsine, nüüd on meil selge ülevaade sellest, äh, mida on tehtud, aitäh kolleegile. mul on ainult lühike kommentaar me peame respekteerima Taani kodanike otsust. küsimust on väga keerulise juriidilise ja poliitilise olukorraga, seetõttu äh, tuleb väga tähelepanelikult asjasse suhtuda ja teha kõik selleks, et Euroopa Liit, Europol ja Taani äh, saaksid jätkuvalt koostööd teha olulistes terrorismi ja äh, organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses. kõik need otsused on väga lühi-, äh, kiirelt tehtud. nii et äh, Taani ja Europol saaksid äh, läbirääkimisi pidada niimoodi, et nad jõuaksid koostööleppele. aga see on tähtis ka sellepärast, et meie läbi selle töö saame tagada õiguskindlust äh, mis puudutab äh, siis tulevasi äh, suhteid erinevate osapoolte vahel, nii et oluline on see, et me mitte liiga kiiresti ei võta vastu äh, koostöölepet, vaid et meil oleks ka õiguskindlus Euroopa Liidu ja Taani vahelistes suhetes selles kontekstis. me teame väga hästi, et infovahetus on väga oluline, eriti just organiseeritud kuritegevuse ja terrorismivastases võitluses ja sellepärast peaksime kõik koostööd tega-, tegema mina olen igal juhul väga valmis äh, koostööks ja olen valmis hoolitsema ka selle eest, et äh, sellele teemale saaks väga kiiresti joon alla tõmmatud ning äh, meil on vaja ka konstruktiivset menetlust, mille tingimustest peetaks ka vastavalt kinni. suur tänu yeah,! Uh, ALDE variraportöör Peterson, palun! suur aitäh! Äh, suur aitäh härra Merale, Eesti Merale, kes on väsimatult teemaga tegelenud. Äh, ma hindan seda väga kõrgelt. ja ma tahaksin ka tänu avaldada ähm, kolleegile konstruktiivse lähenemise eest ja koostöövalmiduse eest. Äh, tahaksin tänada kõiki kolleege, sest meil jäi aega väga väheks ma mõistan muidugi meie raportööri märkust, et tegemist on nüüd äh, nii-öelda ajutise iseloomuga kokkuleppega. Äh, mina kahetsen väga selle viimase referendumi tulemusi, mille, millest ka kolleegid rääkisid ja mm, tahaksin veel kord tänada kol-, äh, kolleege konstruktiivse lähenemise eest ja ütlen, et nüüd on tegemist ajutise meetmega. tänan Uh, suur aitäh ja proua Sargentini tavaliselt. Thank you very much, chair, our shadow. suur aitäh. et äh, minu kolleeg, kes tahtis küsimusi esitada, ei ole täna siin ja tahaksin nüüd paar küsimust ise esitada. Mm, ehk need on raportöörile, võib-olla hoopis komisjonile, vaatame, kes vastab. meie oleme aru saanud nii, et pärast Taani referendumit komisjoni president informeeris Taani peaministrit sellest, et äh, vanamoodi edasi elada enam ei saa. Äh, ja nüüd äh, edaspidi toimub koostöö piiratud ulatuses. mida see tähendab? Limited cooperation, piiratud koostöö. ja nüüd kaheksandal detsembril eelmisel aastal pakkus Euroopa Komisjon jätkuvat osalist ligipääsu Europoli andmebaasile. aga mida see tähendab? Continued partial access, et jätkuv osaline ligipääs Europoli andmebaasile. Taani annab ju ise Europolile andmeid ja milliseid andmeid ta siis kasutada saab ja milline on siis see erinevus praeguse olukorra, eh, referendumi eelse, referendumi järgse eh, olukorra vahel ja, ja, ja selle olukorra vahel, mis, mida kirjeldas eh, Dias de Mera, et mis siis edaspidi toimuma hakkab suhetes Europoliga suur tänu, kui rohkem sõnavõtusoove ei ole, siiski, siiski, Beki, palun. Äh, vabandan, ma teen väga lühidalt. tahaksin tagasi tulla selle juurde, millest ma rääkisin eelmisel libe koosolekul. Katariina Kilitši ka rääkis sellest. me tegelikult äh, loome nagu mingisugused uued mängureeglid. meile öeldi ju, et äh, Taani lõpetab koostöö Europoliga ja nüüd räägime jälle, et kuidas saaks Taani koostööd Europoliga teha no oleks võinud siis kohe jätkata koostööd, tahan teile veel kord öelda, kui parteid, erakonnad ja valitsused on nii veendunud selles, et koostöö peab jätkuma, mis häda pärast siis üldse neid referendumeid koostat-, korraldatakse, siis meid lihtsalt ei võeta tõsiselt, kui me öö, äh, ei arvesta seda, et referendumil öeldi ei. loodame siiski, et kõik meie valitsused on siiski õppetunni saanud. Eh, tulevikus korraldavad asju teistmoodi. ja nüüd ikkagi tahaksin tänada raportööri Diestemerat ja tahaksin toonitada eriti seda, et kui uus kokkulepe sõlmitakse, siis see on ajutine ja see ei peaks igavesti kehtima, võib-olla peaks mingisuguse maksimaalse pikkuse ka sellele koostöölepingule kehtestama, et siis see uuesti läbi vaadata. ja et Taanil oleks võimalus uuesti Europoli liikmeks saada. suur aitäh, Beki, tõesti, tõesti. Need küsimused olid juba õhus ja nüüd sa äh, olid valmis nii-öelda ah, õhku siin natukene selgemaks lööma. väga hea, väga hea. me kõik teadsime, et tõesti probleem oli olemas ja suur aitäh raportöörile ka. raportööri töö oli väga raske, tõesti midagi mõistlikku sellest küsimusest kujundada härra Peterson äh, on ise taanlane ja ta sai ka aru, et tegemist on institu-, institutsionaalse küsimusega, mis on väga keeruline, see oli selge. ja härra Dias de Mera äh, on vaadanud kõik need erinevad võimalused läbi, nii nagu me koordinaatoritega kokku leppisime ja fraktsioonid saavad ju abi ka õigustalituselt, jällegi koordinaatorid on kõik sellest kokku leppinud ja suur aitäh! suur aitäh meie koordinaatoritele! vaatame siis, kuidas nende asjadega edasi minna, keegi ei, ei vaidleks selle vastu, et tegemist on keerulise olukorraga ja tahaksin tänada raportööri, kõiki variraportööre, kõiki neid, kes aitasid kaasa probleemi professionaalsele lahendamisele. ja enne, kui ma nüüd äh, tähtaegadest räägin, tahaksin küsida, kas härra Dias-Veera tahab midagi lisada ja nüüd pean veel vabandama, sellepärast et äh, peab küsima ka äh, kas komisjonist on keegi siin, proua Sarstini küsis siin paar küsimust ja võib-olla komisjon tahaks nendele vastata. kui komisjon kuulas üldse, komisjon noogutab, ütleb esimees. nii, kui komisjonil soovi, siis võib vastata. ja kui ei soovi, siis härra Dias de Meera, palun suur aitäh. kui ma enne sõna võtsin, siis ma ütlesin, et ma tahtsin paar märkust teha. tahtsin öelda nii, et ähm, Taani ta on tegelikult äh, palju rohkem äh, andmeid küsinud äh, kui teised, kakssada viiskümmend otsingut päevas, viiskümmend tuhat ühikut Sienast ja nii edasi ja nii edasi ja see ilmselt jätkub nii ka järgmisel aastal. ja algatatud juhtumite puhul üle kolmesaja eh, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal näiteks, neil on oma eh, sideametnikud, nad on Taanis välja, välja töötanud koos teistega terrorismivastase võitluse kolmteist tegevusplaani ja eh, praegu tegutseb Taani vastavalt nõukogu otsusega, otsuse tekstile. ma olen äh, väga tänulik kolleegidele, et nad on suhtunud positiivselt ähm, olukorda. aga tuleb arvestada, et kõik otsused, mida me teeme, peavad olema õiguskindlad, seda ka üleminekuperioodil ja ma tahaksin veel kord kõiki kolleege tänada ja ähm, härra Petersonile andes tahaksin ähm, öelda eriti, eriti suured tänud nii, ma muidugi tean, milline oli teie seisukoht referendumi kohta. ja väga hea on, et te mõistate, et tegemist on ajutise lahendusega. proua Sippel ka viitas sellele, ma arvan, et te ehm, mõistate, mida, mida mina soovisin. Ehm, proua Sibel oli isegi selgesõnalisem, kui ta, ehm, kui ta siin kõneles igal juhul suur aitäh kõigile veel ja proua Sargentinile tahaksin ma ka veel öelda seda, et teie küll esinesite kolleeg Kaabrase nimel et ähm, mul on isegi need vastused olemas teie küsimustele, aga mul oleks hea meel, kui komisjon nendele küsimustele vastaks. ja esimees ütles ka, et ta ähm, küsib siis kirjalikku vastust, kui komisjoni esindaja suuliselt vastata ei taha. et äh, ma tänan ka koordinaatoreid toetuse eest ja ma täiesti äh, mõistan, kui küsitakse, et miks üldse korraldada äh, referendumit, kui, kui äh, te ei taha tulemusi pärast arvesse võtta ja ma ei taha siin teistest referendumitest enam üldse rääkida. et tõesti, õppigem sellest, mis on toimunud Ähm, ja igal juhul ähm, raportöörid ja koordinaatorid on kõik väga konstruktiivselt suhtunud, tänan. Isn't it, isn't it interesting, I mean, Mr Jasmeri on ju, härra Diastemera alati väga professionaalne, tutvustas kõige tehniliselt seda, mida ta on teinud, ma kohe räägin ka tähtaegadest, aga ja te teate väga hästi, kui palju äh, Taani on kasutanud seda andmebaasi äh, justiits- ja siseministrite nõukogus eelmisel nädalal mainiti ka seda. on üsna hämmastav näha, kuidas üks öö, riik kasutab sellist andmebaasi, aga siis eitab seda. palun. jah. nüüd kokkuvõtteks on mul kolm teadaannet, härra esimees mis puudutab edasist tööd. muudatusettepanekut saab esitada ainult inglise keeles järgmiseks esmaspäevaks, kuuendaks veebruariks kella neljaks päeval. järgmine arutelu Liibes toimub üheksandal veebruaril kell üheksa. hääletus täiskogus, kui te öö, toetate mind, saab toimuda juba nädalal, mis algab kolmeteistkümnenda veebruariga või vähemalt märtsikuisel täiskogul. aitäh! suur tänu, jah, kordan üle, kuues veebruar, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, aru- äh,, hääletus libes üheksandal ning täiskogul kolmeteistkümnendal veebruaril. suur tänu äh, raportöörile ja koordinaatoritele selle töö eest! nii, nüüd päevakorrapunkt kuus. me oleme ajast natukene maha jäänud, vabandust. Amnesty Internationali aruanne esmase vastuvõtu keskus Itaalias. Matteo De Bellis eh, teeb ettekande Amnesty Internationali poolt. neljateistkümnendal novembril otsustasid libe koordinaatorid kutsuda siia Amnesty Internationali esindaja rääkima öö, eh, vastuvõtukeskustest Itaalias. otsustasime ka, et kutsume Itaalia eh, valitsuse esindaja siia. kahjuks täna Itaalia valitsuse esindajad kohal ei ole, nad ei saanud siia tulla, aga mingi, mingil hetkel ikkagi kutsume nad ka siia kohale. me ei soovinud edasi lükata Amnesty Internationaliga kohtumist, see oli liiga oluline selleks, seega väga meeldiv on, et härra Matteo de Bellis on siia tulnud selleks, et anda uuemat infot vastuvõtukeskuste kohta Itaalias. tere tulemast ning palun tehke oma ettekanne. Good afternoon, many thanks for the tere päevast, aitäh mind siia kutsumast. nagu me teame, siis sajad tuhanded mehed, naised ja lapsed on ületanud Vahemere viimastel aastatel, kus nad põgenevad konfliktide, vaesuse ja inimõiguste rikkumiste eest paljudes riikides. vaatamata kodanikuühiskonna esindajate palvetele, et avataks seaduslikud rändeteed, eriti varjupaiga taotlejatele kaitse saamiseks, ilma et nad oma elu usaldaks inimkaubitsejate kätte, võib näha, et Euroopa Liit ei ole avanud selliseid öö, turvalisi ja seaduslikke kanaleid ning on reageerinud rännel, rändel üle mere hoopis teistmoodi. sellisel rändel, selline ränne toob kaasa suured väljakutsed Euroopa riikidele, eelkõige lõunaranniku riikidele Euroopas, nagu näiteks eelkõige Itaalia. Itaalia on teinud märkimisväärseid jõupingutusi, mida tuleb ka tunnustada selleks, et päästa elusid merel ning üle saja viiekümne tuhande inimese on igal äh, aastal viimase kolme aasta jooksul saabunud. nagu te teate, siis sada kaheksakümmend kolm tuhat saabus kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal. selleks, et reageerida väljakutsetele, panid Euroopa liidrid paika erinevad instrumendid, ka esmase vastuvõtu keskused, see oleks pidanud selline lipulaeva äh, instrument olema kahe tuhande viieteistkümnendal aastal selline nime, niinimetatud hotspoti lähenemine, seda, seda soovitas komisjon maikuus kaks tuhat viisteist ning Euroopa Ülemkogu toetas seda sama aasta juunis. Hotspoti lähenemine seisneb terves reas sammudes, mil, mida astuvad ametivõimud, eelkõige Itaalia poliitika kolmes valdkonnas. E, tuvastamine eelkõige, sõrmejälgede võtmine igal saabuja puhul, kiire screen imine selleks, et kiiresti selgelt, selgeks saada, kes on varjupaiga taotleja ning kes on lihtsalt mitteametlik sisserändaja. ning siis see teine rühm saadetakse, teise rühma puhul toimub, toimib kiire väljasaatmise menetlus. nagu te teate, sellele järgnes kiire ebaregulaarne liikumine Itaaliast mujale Euroopasse sellega, sellele pidi vastu astuma kiire sõrmejälgede võtmine uute saabujate puhul, et nad saaks ka kiiresti Itaaliasse tagasi saata vastavalt praegustele Dublini reeglitele. kiireloomuline ümberasustamisskeem võeti ka novembris kaks tuhat viisteist vastu, et vähendada Itaalia ja teiste äh, rannikuriikide koormat, aga see solidaarsus selles kavas oli illusoorne, ainult kaks tuhat inimest on Itaaliast teistesse riikidesse ümber asustatud kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal saja kaheksakümne kol-, kolmest tuhandest saabujast. Need äh, karistuslikud elemendid, mis peaks äh, takistama edasiliikumist, neid on elu rakendatud agressiivselt eelkõige on soovitud juurutada tugevamat Dublini süsteemi ning see on suurendanud, mitte vähendanud piiririikide koormat. Itaalia valitsus alustas hotspotide ellurakendamist detsembris kaks tuhat viisteist. Lampeduusa keskus muudeti siis äh, selleks esmase vastuvõtukeskuseks ning ei piirdutud ainult keskset keskustega, mis nüüd on muudetud hotspotideks, vaid Äh, loodi uusi keskuseid sadamates ja politseijaoskondades, see on oluline, sest mõningad mu hilju-, hilju-, hilisemad kommentaarid inimõiguste rikkumise kohta on seotud mitte ainult nende keskustega, mida nimetatakse hotspotideks, vaid ka teiste keskustega, kus Itaalia võimud on sama lähenemist kasutanud. kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta alguses otsustas Amnesty öö, äh, öö, äh, alustada uut uurimisprojekti, et selgitada välja, milline võiks olla inimõi-, mõju inimõigustele sellistel hotspotidel. pärast Itaalia külastamist neli korda külastasime kümmet erinevat linna äh, ja intervjueerisime sa-, sada seitsekümmend neli erinevat sisserändajat, külastasime kahte hots-, hotspoti Tarantos ning Lampeduusas, kohtusime äh, Euroopa Komisjoni inimestega, vabaühenduste ning rahvusvaheliste organisatsioonide inimestega ning tulime välja siis Amnesty poolt Hotspot Itaalia raportiga. Eh, ning pilt on murettekitav. inimõigusi rikutakse kõigis kolmes valdkonnas, mida ma mainisin, nii sõrmejälgede, skriinimise kui väljasaatmise puhul. kõigepealt hotspotide lähenemine on sundinud Itaalia valitsust äh, sõrme järgi võtma kõikidelt saabujatelt. samuti see, see tähendab, et on kasutatud äh, sundmeetmeid nagu jõudu või kinnipidamist. see on kaasa toonud meelevaldse kinnipidamise, eriti kuna Itaalia valitsus ei luba kinni pidada üle kahekümne nelja tunni inimesi, kui keegi keeldub sõrme järgi andmast, aga vaatamata sellele on inimesi kinni peetud päevi, nädalaid või isegi kuid. ilma, et oleks võimalik kohtu poole pöörduda protestiks. see on kaasa toonud ka liigse jõu kasutamise juhtumid Euroopa Komisjon soovitas, et Itaalia võtaks vastu seaduse, millega politseil on õigust kasutada füüsilist jõudu juhtudel, kui sisserändajad keelduvad sõrmejärgi andmast. Itaalia ametivõimud, eriti parlament, ei soovi olemasolevast, olemasolevat õigustikku muuta, aga Itaalia siseminister on hakanud andma lubasid politseiametnikele koha peal selleks, et nad võivad kasutada mõõdukalt jõudu, kui see on vajalik, et sundida inimesi oma sõrmejärgi andma seda kinnitati äh, Amnestile ka kahe politseiametniku poolt. Äh, need inimesed töötasid siis Tarantos ja Lampeduusas. valdav enamus inimestest, kes saabuvad, ei ole vastu sõrmejärgede andmisele, seetõttu ei ole vaja kasutada mingisuguseid sundmeetmeid nende inimeste jaoks ja seega enam, valdaval enamusel juhtudest probleeme ei ole, aga kui inimesed, vähemalt sajad, kui mitte paar tuhat juht, inimest keelduvad sõrmejärgi andmast, võib järeldada, et neid on väga sageli meelevaldselt vähemalt mitmeks päevaks kinni peetud või on nende kallal kasutatud jõudu. nagu öeldud, on mitmel juhul liigselt jõudu kasutatud ning me oleme kogunud kokku kakskümmend neli, kahekümne nelja inimese tunnistused selle kohta, et neid on väärkoheldud Itaalia politsei poolt, sundides neid sõrmejärgi, sõrm, sõrmejälgi andma. mind löödi näkku, ma ei mäleta, mitu korda, ma olin liiga, ma kartsin ja seetõttu andsin sõrmejäljed. seda ütles mulle Helen, kahekümne viie aastane põgenik Eritreast, Roomas maikuus ning tema on üks nendest kahekümne neljast inimesest kes äh, rääkisid sarnastest kogemustest. teised ütlesid, et neid löödi, löödi jalaga, äh, kumminuidadega, nuiadega või ähvardati. teised ütlesid, et neile anti äh, elektrišoki elektriliste nuiadega või löödi genitaalide piirkonda. kuna inimesed, keda küsitleti, olid üritanud ebaseaduslikult ületada Itaalia piiri Šveitsi eriti või Prantsusmaale, ei soovinud nad pöörduda kohtu poole õiguse saamiseks mm. selle väärkohtlemise asjus. seetõttu ei olnud võimalik piisavalt andmeid koguda, et kohtuvõimud neid asju ka uuriksid, aga me oleme väga mures selle üle, et paari kuu jooksul kogusime kakskümmend neli erinevat tunnistust erinevatest linnadest, erinevatel aegadel, erinevatelt inimestelt, kes pärinevad erinevatest riikidest, räägivad erinevaid keeli, aga need tu-, tunnistused olid väga sarnased üksteisega ning teised juristid, ajakirjanikud, vabaühendused on öelnud, et jah, nad on kuulnud ka samasuguseid lugusid. Screening, nagu ma ütlesin, oli teine element mida me analüüsisime selle hot-, hotspoti lähenemise juures. Hotspoti jaoks on vaja tõesti varajast skriinimist kõikide isikute puhul, et äh, selgitada välja varjupaigataotlejad äh, ning eraldada nad äh, tavasisserändajatest. see ei põhine mingisugusel seadusel, ning äh, see oht on, et inimesed, kes põgenevad äh, konflikti eest, ei saa kaitset. sellel on kolm põhjust vähemalt. esiteks, kuna screening viiakse läbi koheselt maa, maabumise järel, inimeste puhul, kes on kogenud kohutavaid asju, inimõiguste rikkumisi on olnud merel, kaua kannatanud Liibüas, paljud äh, nad on kannatanud, neid on piinatud, vägistatud või äh, on nad pääsenud laevahukust keset Vahemerd. ja Itaalia valitsus viib läbi skriinimise, mis muudab nende elud, elu kohe pärast maabumist. teine probleem. Nendele inimestele ei anta piisavalt infot üksikult nende õiguste ja kohustuste kohta ennem, kui neid skriinitakse. see peaks toimuma ennem igasugust uurimist ja kolmandaks, seda screenimist viiakse läbi väga lihtsa küsimusega, küsitakse, miks sa siia tulid ning sellele sageli inimesed või arvavad, et nad peaks vastama, ilma et nad teaksid, millised on nende õigused. ja nüüd kolmas valdkond, viimane millele meie raport tähelepanu pöörab, ehk siis väljasaatmised Itaaliast. soovitakse suurendada, suurendada väljasaatmisi läbi hotspotide lähenemise ning see on toonud välja kaks kriitilist probleemi Itaalias. kõigepealt seitsme päeva jooksul lahkumiskäsud Itaaliast tuhandetele inimestele on, anti öö, välja sisserändajatele öö, lihtsalt selle eksliku skriinimise põhjal, mida ma mainisin. inimesed, kellele see dokument on antud ning keda ei ole abistatud üldse, inimestele, kes ei saa tagasi minna ise oma kodumaal, isegi kui nad seda sooviksid. ja seetõttu saab neid inimesi kuritarvitada. teine areng. Itaalia politsei on hakanud äh, läbi rääkima uute kahepoolsete lepingute üle valitsustega, kaasa arvatud selliste valitsustega, kes vastutavad kohutavate kuritegude eest, näiteks Sudaani valitsus. Nende kokkulepete põhjal need inimesed, keda peetakse ebaregulaarseteks sisserändajateks, jällegi selle öö, vigase skriinimise põhjal, mida ma mainisin, ning ilma, et oleks piisavalt hinnatud neid riske, mis kaasnevad nende tagasisaatmisega, on saadetud tagasi riikidesse, kus neil on oht väärkohtlemisele ning teistele tõsistele inimõiguste rikkumistele. teame näiteks, et kahekümne neljandal augustil saadeti nelikümmend sudaanlast tagasi Itaaliast Sudaani. me teame, et ametivõimud ei hinnanud tõsiselt eh, ohtusid, mis kaasnesid tagasisaatmisega ning me teame, et mõned inimesed tegelikult nendest olid pärit Darfurist ja me teame, et äh, Darfuris on väga suur inimõiguste rikkumise oht Sudaani ametivõimude poolt. siiski Itaalia valitsus väga kiiresti saatis nad tagasi. meie uuringutest võib järeldada, et on tõsiselt Itaalia võimude poolt rikutud inimõigusi sellel ajal, kui nad rakendasid ellu hotspoti lähenemist kõigis kolmes võtmevaldkonnas ehk siis äh, tuvastamise, skriinimise ja väljasaatmise valdkonnas. Itaalia peab nüüd tegutsema, et lõpeks selline inimõiguste rikkumine ja ning et äh, hakataks vastutama oma tegude eest. me tulime välja mitmete soovitustega nende meetmete kohta, mida Itaalia valitsus peaks ellu rakendama ja koheselt. ka Euroopa institutsioonidel ja valitsustel on omad kohustused. tuleb vastu võtta uued julged meetmed tuleb üle vaadata Dublini süsteem muuhulgas, kus on kirjas see saabumisriigi kriteerium. see on võtmepõhjus, miks inimesed ei soovi anda sõrmejärgi ning samuti tuleb leida uus tõhus ümberjagamisskeem saabunud inimestele, millega tagatakse, et kaitsetase varjupaiga taotlejatele on ühtlane üle terve Euroopa ning et inimestel on, on võimalus ka liikuda vabalt üle Euroopa Liidu. lõpetuseks, kui tohib, siis kiire märkus selle kohta, kuidas me suhtlesime Itaalia valitsusega. meil oli võimalus kohtuda prefekt Mario Morconiga märtsis kaks tuhat kuusteist, tema on Itaalia siseministeeriumist. siis me alustasime oma uuringut märtsis kaks tuhat kuusteist, aga politseiinimesed ning teised siseministeeriumi esindajad äh, keeldusid meiega kohtumisest, saatsime neile neli ametlikku teabenõuet ning tutvustasime ka oma uuringu tulemusi. aga mitte ühelgi hetkel ei soovinud Itaalia võimud meile, meiega infot jagada. Nad ka keeldusid meie süüdistuste tagasilükkamisest. aga kui meie raport avaldati novembris kaks tuhat kuusteist, siis ministeeriumi kõrged ametnikud meedias lükkasid kategooriliselt süüdistused tagasi ning kritiseerisid meie organisatsiooni. meie kinnitasime üle oma uuringu tulemused. Itaalia valitsus ei ole suutnud mingisuguseid argumente välja tuua, millega meie järeldusi ümber lükata, aga me ootame võimalust arutada oma uuringu tulemusi ning ka metodoloogiat, kui vaja on on vaja vastata mitmele küsimusele siin ning suur tänu võimaluse eest teie ees sellest rääkida. Of... Uh, meil on siin mitmeid küsimusi. Um, the... suur aitäh teile ettekande eest. me tahtsime Itaalia ametivõime siia kutsuda, et äh, saada tasakaalustatud äh, vaadet. see ei olnud aga paraku võimalik ja me igal juhul meie raporti aruteluks kutsume Itaalia ametivõimud ka siia arutelule, aga alustame praegu täna ilma nendeta ja proua Spinelli saab esimene sõna. suur aitäh äh, teile, et olete äh, valgustanud Itaalia kontekstuaalset olukorda. Te teate, ma tahaksin paluda teil ülevaadet äh, Amnesty äh, raport, raportis äh, seisva kohta, palusin juba varem seda informatsiooni, aga ei saanud mingisugust vastust teie käest. Äh, siis äh, Dublini ja Euroopa Liidu solidaarsuse läbikukkumine on kogu pagulasproblemaatika veelgi teravamaks muutnud. tahaksin äh, teie käest küsida väga hea meelega järgnevat nimelt aina sagedamini eh, saadetakse inimesed tagasi, mitte ainult eh, eh, Sudaani valitsuse puhul ei ole niimoodi, aga püütakse jõuda kokkuleppele ka Liibüa valitsusega inimeste tagasivõtmise kohta. siis edasi teine küsimus, mida tahaksin teile esitada praegune olukord on niimoodi kujunenud, et äh, asi pidevalt minu arust äh, väljub kontrolli alt, vägivalda on aina rohkem ja Türgiga on äh, ka kokkulepe äh, siin rolli mänginud äh,. Kreeka saarte kohta võib seda kindlasti öelda ja ma arvan, et see kehtib ka Itaalia kohta. siis edasi valitsuse roll äh, selles raportis. tõesti on muljetavaldav, et mitte ainult äh, mitte mingisugust vastust ei ole me saanud, vaid äh, Amnestit on püütud ametivõimude poolt äh, diskrediteerida ja väga tõsiselt. sama kehtib ka tegelikult selle kohta, et ametivõimud on püüdnud küsimärgi alla seada Amnesty raportites sisalduva mina tahaksin meeleldi teada seda, et kui inimõiguste ülemvoliniku äh, amet toetab seda, mida te ütlesite praegu äh, kriisikeskuste puhtu äh, kohta, et praegu on tulnud veelgi uus raport välja, kus pööratakse tähelepanu inimõi-, inimkaubitsemisvastaste võitluse kriteeriumite mittetäitmise osas. aga suur aitäh teile kokkuvõttes selle töö eest, mis te teete. Elis Lain, palun järgnevalt. suur tänu, tahaksin ma doktor Debellist tänada tõsiselt selle raporti eest. siin on tõstatatud juba mõningad äh, aspektid, mida ma isegi omal öö, äh, oma silmaga nägin, olin Lampeduusal ja ka mujal ja tõesti, teil on õigus, olukord äh, kriisikeskuste osas on äh, veelgi halvenenud äh, ja selle osas ka, kuidas inimõigustest kriisikeskustes kinni peetakse. ja üks ainukene kriteerium on, tundub siin os-, oluline, nimelt see puudutab inimeste ümberpaigutamist ja ümberpaigutamist iga hinna eest, rohkemate inimeste ümberpaigutamist ja see on äh, ka diskrimineerimiseni viinud, mis äh, puudutab inimeste rahvust ja päritolu ning äh, see on üht, ühtlasi ka Genfi konventsioonide vastane. Need inimesed, keda on võimalik ümber paigutada, nähti koheselt kui võimaliku tagasisaatmise objekti äh, nende tingimuseks oli see, et nad peavad seitsme päeva jooksul lahkuma inimesed aga ei ole saanud nendele tingimustele vastata ja see on loonud näiteks olukorra, kus sajad Nigeeria naised on eh, inimkaubitsejate ohvriks langenud eh, ajal, mil nad ootasid, et need tagasi saadetakse ning väga paljud inimesed ei ole ka korra ja kohuse järgi saanud eh, oma asüülitaotlust esitada. ainu-, esimene Äh, informatsioon, mida inimesed äh, saabudes äh, tulid, ei sisaldanud üldse seda, millised on nende abi taotlemise võimalused, millisele toetusele on neil õigus. Lampeduusa ei ole mingisugune õige koht, kus hoida neid inimesi, neil ei ole mingisugust tuge, mingisugust, isegi mingisuguseid elementaarseid hügieenitingimusi ja seal on ka alaealisi, neid hoitakse seal kuid ja kuid. Frontex on äh, ju täiesti teadmatuses mõningases nendest juhtumitest, mis tegelikult seal äh, kriisikeskuses äh, aset leiavad. ja Frontexi abi ainult seisneb selles, et nad aitavad inimesi, inimestelt sõrmejälgi võtta, sageli kui mina olin Lampeduusal, neid endid polnudki seal Äh, seal on vaja inimesi, seal on inimesi, keda on vaja toetada, kellel, kelle vaimset tervist on vaja toetada, kes vajavad psühholoogilist abi, kes vajavad abi ka näiteks äh, igasuguste avalduste täitmisel, nad üldse ei saa arugi täpselt, mida nad sealt loevad ja mida nad peavad sinna kirjutama. ja siis mõningad inimesed ei ole olnud nõus sellega, et anda sõrmejälgi. miks nad seda teevad? sellepärast, et nad kardavad, kardavad, et nad jäävad Dublini süsteemi rataste vahele kinni ei ole äh, õigeid struktuure äh, Euroopas, et neid vastu võtta, kardavad inimesed ja nad kardavad ka seda, et läheb liiga kaua aega, enne kui äh, otsustatakse täpselt, kuidas nende menetlus edasi läheb. Nemad on inimesed, kes maksavad tegelikult hinda selle eest, et me ei ole saanud korralikku poliitikat välja kujundada. me räägime siin Dublini reformist, aga palun nüüd, kolleeg, et palun teeme midagi, mida parlament on juba ammu nõudnud äh, nimelt esimese saabumisriigi kriteeriumist loobuda ja selle asemel võtta kasutusele kriteerium, kus tõsiselt solidaarsuse baasil on võimalik õiglaselt äh, seda koormat riikide vahel jagada. Äh, nõukogu räägib praegu aga hoopis sellest, kuidas solidaarsusest saaks üldse kõrvale põigelda. ja meie parlamendina peame veelgi tugevamalt oma sõna sekka ütlema, sellepärast et nende inimeste põhiõigustele on just meie poliitikal kõige suurem mõju, suur tänu! Äh, suur tänu, Heli, ütleb esimees Katariina, palun. Grazie, grazie. suur tänu, suur aitäh teile, äh, esimees, suur aitäh ka teile, et äh, tulite meie juurde siia kõnelema. see naab no.. suur aitäh, et äh, tegite meile ka ettekande selles osas, äh, mida Amnesty on teinud. tundub, et äh, kõik Itaalia esindajad on täna siin sõna võtmas, ütleb kõneleja, sest meid puudutab see ju tegelikult väga otseselt ja meie oleme üks nendest riikidest, keda kõige tugevamalt on pagulaskriis ka tabanud. see, mida te siin välja tõite, olid kõik juhtumid mis äh, kahjuks äh, tõesti on juhtunud ja kus inimeste õigusi on äh, riivatud. tahaksin siin tõesti rõhutada, et väga palju inimesi on tulnud, ise ütlesite sada kaheksakümmend tuhat inimest, kes on meie juurde jõudnud ja nad on väga dramaatilistes tingimustes kohati, eriti just Sitsiilias. ja Itaalia puhul peab igal juhul tuvastama seda, et inim-, Itaalias on tehtud väga su-, tugevaid jõupingutusi, et kõikidele nendele inimestele peavarju pakkuda ja nad vastu võtma äh, ja neid vastu võtta, aga kriisikeskuste äh, puhul võib öelda küll, et see kõik ei ole võib-olla lõpuni väga hästi toiminud. nüüd äh, tahan vastuvõtutingimusi puudutada just saatmata alaealiste puhul on see tähtis selles küsimuses ja Itaalia on püüdnud äh, tõesti alaealiste õiguste tagamiseks teha kõik, äh, mis võimalik. mina olen äh, ka omalt poolt dokumenti näinud tingimuste osas, kus kriisikeskustes on ette kirjutatud, millistes tingimustes tuleb vastu võtta ja kuidas kohelda alaealisi, kes on saatjata ka äh, te, ameti, erinevad ametkonnad on äh, teinud jõupingutusi selleks, et äh, tagada saatjate alaealistele maksimaalsed tingimused. aga siin pean ma olema paraku nõus Elis Lainiga, et need kriisikeskused, mis pidid tegelikult algselt kõik probleemid lahendama, on de facto viinud selleni, et probleemid on veelgi suuremad. ja nagu öeldud, need kvootad tingimused on aktsepteerimatud äh, Äh, täiskasvanute jaoks, aga veelgi rohkem saatmata alaealiste osas. saatmata alaealise osas äh, on olemas äh, õigusaktid, mis ütlevad, et neil peab olema õigus teha oma asüülitaotlus riigis, mis ei ole nende esimese saabumise riik mitte. suur aitäh, et andsite meile ülevaate sellest raportist ja meil oli võimalik selle teemaga veel süviti täna tutvuda me püüame Itaaliat toetada, minu arust on tähtis, et esimese vastuvõturiike toetatakse nii palju kui võimalik. riikide solidaarsusest äh, tuleb rääkida rohkem, paraku aga jäetakse meid sageli nende dramaatiliste probleemidega lihtsalt üksi. ja ka minu töös teen ma äh, soovitused, mis sellesse raportisse puutuvad. suur tänu! suur aitäh, Katriina ja Anna, palun! mina tahaksin tänada Matteo de Bellist ka selle aruande eest, see on tõesti muserdav. isegi kui Itaalia on kindlasti üks riik, mis väga kõrget hinda maksab, olles eesliiniriigiks ja võttes vastu niivõrd palju pagulasi ning teised liikmesriigid paraku endiselt keelduvad äh, solidaarsusest ja ei saa aru, et see on Euroopa probleem, millel on vaja korralikku äh, Euroopa juhtimist, aga mm, vastik on äh, saada aru sellest, äh, kuivõrd rasked ja sügavad inimõiguste riiveid seal esineb ja meie kolleegid on seda ka kinnitanud, Itaalia kolleegid, kes on käinud kriisikeskustes koha peal ja selge on, et kriisikeskuse poliitika ei ole olukorda parandanud, vastupidi, ja mina olen Kreekas tegelikult sama asja näinud. ja nagu te ütlesite, Dublin on ka põhiline põhjus, mikspärast inimesed ei ole nõus äh, sõrmejälgede võtmisega. ja see siis äh, järgmise sammuna toob kaasa äh, sellised vägivallapuhangud kriisikeskustest, nagu te siin meile tõite tõesti, väljasaatmised praeguste tagasivõtulepingute alusel on hoogustunud, seda muidugi riikides, kus tegelikult ei ole mingisuguseid struktuure või ei ole ka usaldusväärset äh, valitsust, kellega üldse kokku leppida, näiteks Sudaan, aga ka Türgi ja nüüd äh, Malta eesistuja siin äh, teeb nägu, et nad samasugust mudelit ka Liibüaga rakendavad, kuigi me teame, et Liibüal tegelikult puudub valitsus. minu arvamuse kohaselt ei tohiks see olla mitte ainult Itaalia ametivõimude mure küsimuseks ja ma kahetsen, et nad ei ole täna tulnud siia seda juttu kuulama ja et me ei ole saanud ülevaadet ka nende äh, arvamusest, aga ma sooviksin, et äh, kõrge esindaja Mogherini ja ka volinik Avramopoulos äh, võiksid tulla teid kuulama ja nad peaksid seda aruannet ka kommenteerima, mida te olete kokku pannud. nii nagu juba äh, öeldud, maltalased püüavad teha nägu, et Liibüa ametivõimudega samasuguseid tagasivõtulepinguid äh, korraldatakse ja siis samuti politsei tegutsemine Sudaani pärit pagulastega ning see udune leping Türgiga. Itaalia tegelikult on vägagi eesliinil, mis Liibüa kokkulepet puudutab. ja Itaalial on ilmselt kõige parem äh, informatsioon, neil on äh, parimad luureandmed ja nad teavad, et ei ole sellist äh, lepingut ilmselt võimalik praktikas rakendada. Äh, ükskõik kellega, kes siis äh, teeskleb valitsuseks olemist Liibüas, nii et see on silmakirjalikkus. see on tegelikult viis suunata tagasi inimesed äh, Eh, kus nad on olnud transiiti käigus niikuinii ja kus eh, neile on osaks langenud kõige eh, sügavamad inimõiguste rikkumised, siis nad tulevad Euroopa Liitu ja Euroopa Liidu territooriumil peavad nad läbi tegema need kohutavad läbielamised. see on tegelikult väga häbiväärne, aga samas väga kainestav järeldus sellest aruandest meile kõigile. suur aitäh, Anna, tõepoolest kahetsusväärne on, on tõepoolest, aga see, et Itaalia ametivõimud ei ole siia tasakaaluks oma arvamust tulnud välja ütlema, aga samas teine variant oleks olnud lihtsalt seda arutelu edasi lükata. nüüd palun härra Alaaho. suur tänu teile, esimees, suur aitäh ka selle aruande eest. on või vähemalt peaks olema selge, mikspärast äh, pagulaste sõrmejälgi võetakse ja milliste eesmärkide jaoks sellist andmestikku kogutakse? ma ausalt öeldes ei näe ühtegi legitiimset põhjust, miks pärast äh, pagulane ei peaks andma sõrmejärgi ja teis ja muud olulist informatsiooni. muidugi vägivalda ei saa me aktsepteerida, aga mis on siis teie ettepanek, mida me peaksime tegema selleks, et pagulased, kes mm, keelduvad, mida me peaksime tegema nende pagulastega, kes ei ole nõus andma oma Äh, sõrmejälgi, kui neid füüsiliselt ei saa kuidagi veenda või ei saa neid kuidagi kinni pidada, siis äh, igaüks lihtsalt keelduks äh, sõrmejälgede andmiseks ja kadu, kaoksid nad lihtsalt äh, Euroopa Liidu riikidesse ära, tavalpäraselt Saksamaale. muidugi Itaalia ametivõimud äh, le äh, antakse kohustused, aga neil on vaja siis ka ikkagi mingisuguseid võimalusi ja tööriistu, kuidas oma tööd teha. loomulikult ei saa me lubada äh, asüüli ostlemist ja olla anarhia poolt. kui me tahame pagulaste võrdset ja õiglast jaotamist, siis kuidas on seda võimalik saavutada, kui inimesi ei registreerita ning neid ei ole võimalik kuidagi sundima, sundida äh, koostööle selles riigis, kuhu nad esimesena on saabunud. mida teie soovitate, et tuleks teha selleks, et Äh, teiseseid liikumisi ebaseaduslikke tõkestada, äh, see ei ole ilmselt mitte kellegi huvides. suur tänu. Äh, härra Köster, palun. jah, mina tahaksin ka tänada teid, teie ülevaate eest, mis need muserdavad tingimused kriisikeskustest väga selgelt esile toob. ma tahaksin lisaks öelda veel teie poolt öeldule, et Itaalia valitsus on pagulasi ka aidanud ja toetanud ning tuletaksin meelde Mare Nostrum programmi, millega nad päästsid palju pagulasi ning nad püüdsid ka mitmetelt liikmesriikidelt finantstoetust saada selleks, et Mare Nostrumi programmi läbi viia. ja just Saksamaa äh, rahu, rahandusminister ütles ei äh, selle projekti edaspidisele rahastamisele. ma arvan, et siin on vaja ka seda üles, esile tõsta minu küsimus, te rääkisite ametivõimude käitumise kohta, kas te saaksite, läheksite ka nii kaugele ja öeld-, ütleksite, et see on väga teadlik hirmutamispoliitika pagulaste suhtes ja mind huvitaks äh, siinkohal ka see, te ütlesite, et ammuti, ametivõimud äh, Äh, sellist käitumist ja, ja kohalikke ametnikke ka toetavad sellises küsimuses, kas siin on äh, ka poliitiliselt keegi vastutav selle eest, et inimõiguste riive on sellisel määral toimunud Itaalias? ja minu jaoks on siit edasi ikka veel selge, et nii Itaalia valitsus kui ka Euroopa parlament ja vastutavad äh, volinikud, kes ei ole teie raporti suhtes sõna võtnud, ma arvan, et me peame siin meie komisjonis ka äh, survet avaldama tõsiselt, et äh, proua Mogherini ja ka härra Avramopoulos teie raportis välja toodud etteheidetele ka tõsiselt vastaksid, aitäh! suur tänu, härra Kostar ja suur aitäh, tere tulemast teile ka meie komisjoni! olete uus täisliige meie komisjonis. ja proua Stevens selle debati kokkuvõtteks, palun. suur aitäh teile äh, esimees, äh, austatud kolleegid, äh, kuulasin hoolega seda aruannet. ja ma tahaksin tänada teid selle eest, et meil oli võimalik seda diskussiooni siin täna pidada minu arust on väga keeruline, äh, mis puudutab olukorda Itaalias ja Kreekas, no täna me Kreekast äh, otseselt ei rääkinud, see ei ole Amnesty Internationali äh, aruandes, aga ma kujutan ette, et olukorda nendes kahes riigis on küll võimalik võrrelda. me peame ka aru saama, et läbi massilise inimeste rände Itaaliasse on Itaalia ametivõimudel väga raske head tööd teha eriti kui me mõtleme nende suurte logistiliste väljakutsete peale, mis nende ees on. lisaks on üks võtmeküsimus eh, Dublini määruses ka see, et eh, peaks otsustama, kes on pagulane ja kes on majanduspagulane. Eh, sõjapagulase ja majanduspagulase vahel ei ole väga lihtne võib-olla erisust teha, aga siin on väga oluline see küsimus. Genfi kokkulepe ütleb, et inimesed, kes on äh, sõjakolletest äh, äh, mm, põgenenud, keda kiusatakse taga, kas usulisel või muul põhjusel, nemad võivad taotleda rahvusvahelist kaitset, majanduspagulased aga mitte. ja sellepärast ongi see inimeste seiramine väga oluline, et vaadata, kellel on rahvusvahelise kaitse õigus ja kes mitte kui teil on siin äh, muidugi parandusettepanekuid sellele, siis kuulaksin väga hea meelega. ja edasi, äh, sõrmejälgede küsimus. Äh, kolleegid ütlesid juba, kuidas oleks võimalik olukorda parandada. mul on jäänud vahel selline mulje, et pagulased üleüldiselt on Amnesty Internationali teiste poolt saanud nõuannet mitte anda sõrmejälgi, nii et neil oleksid kõik võimalused äh, lahtised ja kasutada, aga niimoodi see asi ju ei toimi. kui meie ootame, et äh, ametivõimud inimesi austusväärselt äh, kohtlevad, siis me saame ka teiselt poolt eeldada seda, et pagulased austavad neid reegleid, mis kehtivad. nii et äh, Äh, üksteise võrdne kohtlemine ja austamine on väga oluline. sellepärast kutsume me Amnesty Internationali üles äh, mitte äh, keelama pagulastel oma sõrmejälgi andma ja vastupidi, soovitama neil seda teha. see on ju ainukene võimalus, kuidas me saame inimesi tuvastada. sest praegu on ju niimoodi, et igaüks äh, võib öelda, mis ta tahab, äh, lasta võltsida dokumente, aga sõrmejäljed on tegelikult äh, väga ainukene tuvastusmeetod, mis on tõsiselt usaldusväärne. vastavalt sõrmejälgedele on võimalik siis tuvastada lõpuks, et need inimesed on jõudnud Itaaliasse ja mitte ühestegi teise riiki esimesena ja minu arust on oluline see, et vabakonnaorganisatsioonid pagulasi õigesti ja objektiivselt informeerivad eh, ning ei töötaks eh, süsteemile vastu. Eh, tahaksin teada, mis on teie vaatenurk selles osas? nii et sõrmejälgede küsimus. menetlus muidugi iseenesest on juba väga raske. ma arvan, et kõik osapooled peavad siin oma vastutust kandma, nii vastuvõtvad riigid kui ka pagulased ja siis eh, veel üks aspekt. Euroopa solidaarsusest on vajaka ja ma eh, kahetsen seda ja teie ka. me saame aru, et surve Itaaliale on tõsiselt väga suur ja me ei saa oodata seda, et mõningad vähesed riigid teevad kõik ja teised jälle mitte midagi. meie oleme siin kõik koos selles lõksus ja tahaksin sellepärast teie arvamust teada nendele küsimustele, mida ma just esitasin. Äh, lõpetuseks, äh, Jean, palun äh, lühidalt ja siis kuulame ära, mida arvab härra De Bellis. suur tänu! ma ei anna kiusatusele järele siin debatti hakata pidama, aga mõned küsimused mul on. esiteks selgituste osas. kui te räägite inimeste tagasisaatmisest Sudaani ja mujale olen kuulnud, et äh, politsei on siin omavahel kokku leppinud selles osas, kas saate kinnitada, et niimoodi on tõesti olnud või olen millestki valesti aru saanud? teiseks, meile räägiti alguses, et äh, kriisikeskused äh, on selleks loodud, et menetlemisloogika oleks sama ja et see kõik on väga suurepärane, see kriisikeskus kui selline. kas asüülitoe Äh, ja asüüliorganisatsioonid on äh, toetanud kriisikeskuste äh, tööd ja viimane arutelu, mida oleme pidanud menetluse ümber ja Dublini süsteemi ümber. nimelt küsimus. mis hetkest hakkab asüüli taotlemise protsess pihta? näiteks eelne seire, mis tehakse enne, kui te saate üldse oma taotlust esitadagi. nii et äh, teie uurimise põhjal, kas te saate aru asjast nii, et äh, asüülitaotluse läbivaatamine algab äh, mitteformaalselt siis, kui inimesed paadi pealt maha tulevad või siis kui nad esimest korda maha istuvad ja ametnikuga vastavalt menetlusele, menetluse direktiivile intervjuud peavad suur tänu teile, Jean, ja tõesti, see on väga masendav, sellepärast et küsimused on väga head, ütleb esimees. nagu teate, aeg on meil otsas. see ei ole muidugi teie süü. aga võtke kõik see asi kokku viie-kuue minuti jooksul ja kui liikmed tahavad rohkem informatsiooni, siis eh, saame seda arutelu kuidagi aidata toetada, aga palun eh, tehke endast kõik võimalik, et eh, lühidalt vastata suur tänu! suur aitäh teile huvitavate küsimuste eest, võin siin tunde ja tunde veeda teiega koos, et äh, seda asja arutada kahjuks aga ei ole see võimalik, äh, nii nagu esimees ütleb, palun võtke meiega ühendust ja meil on äh, rohkem kui hea meel vastata teie küsimustele ja kuulata ära kommentaarid. alustan sõrmejälgede ja isiku tuvastamise osas, Amnesty International ei esita väljakutset Euroopa valitsuste legitiimsusele nõuda äh, inimeste käest äh, sõrmejälgi, kui nad tulevad nende territooriumile ilma dokumentideta. me kindlasti ei soovita mitte kellelgi keelduda sõrmejälgede andmisest, äh, seda ma tahan öelda väga selgelt. seda oleks ka võimalik, võimatu teha, isegi kui me tahaksime seda teha ja me kindlasti ei taha seda teha, sellepärast et politsei tagab, et sõrmejälgede võtmine äh, tehakse äh, õige pea, kohe kui inimesed on äh, paadi pealt tulnud ja meil ei ole võimalik Amnesty Internationalina rääkida nende inimestega enne seda. see on ametivõimude ülesanne anda inimeste õiguse, ametivõimude vastutuse, inimeste vastutuse osas õiget informatsiooni. meie teeme ka koostööd Itaalia ametivõimudega selles osas põhjus, mikspärast inimesed keelduvad sõrmejälgi andmast, seda küsimust on väga, väga tihti küsitud ja mulle tundub, et need äh, põhjused äh, on olnud äh, peamiselt seotud inimestega, kellel on sugulased teistes liikmesriikides ja nad ei tea täpselt, kuidas on võimalik äh, õigusmenetlus läbi teha niimoodi, et minna äh, süsteemist läbi nii, et nad saaksid äh, võimalikult kiiresti oma peredega taasliidetud, ilma et nad peaksid kuid selleks ootama. mina arvan, et see on väga hea ja legitiimne põhjus kellegi jaoks öelda, et ma tahan, et süsteem toimiks ja aitaks mul minu õiguste eest seista ja parim asi, mida siin saab teha selleks, et äh, ebaseaduslikke liikumisi, teiseseid liikumisi vältida teistesse liikmesriikidesse, on mitte lihtsalt kohustada inimesi andmaks sõrmejälgi, vaid saada aru ka nendest põhjustest, mikspärast inimesed ei anna oma sõrmejälgi ning luua mingeid motivaatoreid, nii et inimesed saaksid ise protsessis aktiivselt osa võtta. kui see oleks võimalik näiteks läbi muudatuste tänasesse süsteemi, lubada inimeste perede taasühendamist, äh, ohutult minna teistesse liikmesriikidesse, mõistlikes äh, proportsioonides muidugi, mõistlikes arvudes, siis vähem inimesi keelduks sõrmejälgede andmisest. ja me oleme näinud Itaaliast, et sel aastal on aina vähem eritrealasi keeldunud äh, sõrmejälgede alusel, sellepärast et nad ümberpaigutussüsteemist sai osa võtta, võtta teised äh, rahvused, näiteks Sudaani inimesed, kes ei saa sellest süsteemist hüvesid, on keeldunud näiteks tihedamini sõrmejälgede andmisest. nii et ma loodan, et ma vastasin sellele küsimusele, mis minu jaoks oli just väga oluline. siis võin kinnitada, et Itaalia ja Sudaani lepet on läbi rääkinud mitte Itaalia valitsust, mitte parlament, vaid Itaalia politsei. Äh, oma kolleegidega siis äh, Sudaani politseinikega ja vastastikuse mõistmise äh, memorandumit ei äh, avaldatud mitmeid nädalaid äh,, aga üks parlamendiliige seda siiski tegi nädalaid hiljem, pärast seda, kui ta oli saanud sellest koopia. EASO roll kriisikeskustes peab ütlema, et ma ei ole ka sellest kõigest lõpuni aru saanud. EASO on tõesti ümberpaigutussüsteemi äh, osas andnud palju informatsiooni nendele äh, rahvuste esindajatele, kes sellest hüve saavad. nii et pärast seda, kui inimeste esimene äh, seire on ära tehtud, on öeldud, et nad kuuluvad teatud rahvusrühma, siis EASO hakkab oma selgitustegevusega pihta siis kas info ja menetluse algus äh, on äh, siis, kui inimesed jõuavad maale? Äh, minu arust peaks seda niimoodi nägema. formaalselt hakatakse staatust selgitama Itaalias siis, kui keegi on teinud sitri dokumendi sisse andnud ehk asüülitaotluse sisse andnud ja vahel juhtub see nädalaid pärast seda, kui inimesed on saabunud. aga meie püüame öelda, et see, kuidas inimesi praegu üle vaadatakse, viib selleni, et inimesi ei suunata selle süsteemi juurde, vaid äh, mõned tunnid või päevad pärast saabumist antakse neile lihtsalt välja saatmise otsus ja neil ei olegi tõsist võimalust üldse asüülitaotlust esitada. solidaarsuse puudumine viib äh, selleni, et äh, inimesed saadetakse tagasi. jah. me peame vaatama, äh, milline on olnud see protsess, igal juhul oleme näinud Euroopa Liidu liikmesriikide vahel liiga vähe solidaarsust ja me oleme selle solidaarsuse puudumise tõttu ka näinud, et kriisikeskuste lähenemine ei ole tõsiselt toiminud ja ei ole ka sellist programmi ümberpaigutamise kohta, mis äh, tõsiselt toimiks. me võime näha seda kui lihtsalt vastutuse lükkamist äh, rannikuriikidele. ja nii, nagu keegi rõhutas, me peame aru saama sellest, et Itaalia äh, valitsus ja ametivõimud on mitu korda Äh, investeerinud oluliselt ressursse sellesse, et inimeste elusid äh, Vahemerel päästa, et vastuvõtukeskusi luua, et nende vastuvõtuvõtmed äh, suurendada ja võimet inimesi aidata suurendada. samal ajal aga ei läheks ma nii kaugele, et ütleksin siin, et õigusriigi põhimõtetest ei saa kinni pidada sellepärast, et väga palju inimesi saabub. ma ei oleks absoluutselt üheski tingimuses sellise avaldusega nõus ja ma ei oleks kindlasti nõus sellega, arvestades inimeste arvu. jah, tõsi on, et väga palju inimesi on jõudnud Itaaliasse, see on märkimisväärne, aga meil ei ole praegu kriisi, kui riik on kriisis, siis on need riigid Liibanon ja Uganda tänasel päeval. meil on vaja vaadata ikkagi neid asju õiges kontekstis. ja sellepärast me ütleme, et ohutuid ja õiguspäraste viiside loomiseks äh, oma päritoluriigist inimestele Euroopasse saabumiseks, anda võimalus neile asüüli taotleda, on õige tee edasi selleks ka, et ebaseaduslikku rännet vähendada ja päästa inimelusid. ma arvan, et minu kõneaeg on läbi. Because... Uh, täitsa tüüpiline juhtum, sest teema on nii akuutne ja te ise stimuleerisite seda debatti, seda mõttevahetust ja see on väga tore vaadata, et parlamendiliikmed said teiega konstruktiivset dialoogi pidada. Äh, muidugi oleks tore olnud ka, kui Itaalia ametivõimud oleksid olnud kohal. Mm, meil oli vaja ju ka äh, kõige äh, uuemaid andmeid, igal juhul suur aitäh teile. Te kõnelesite meile olukorrast esmaste vastuvõtu, esmase vastuvõtukeskustes Itaalias küsimused pole veel lahendatud, jätkuvalt tegeleme nendega, suur aitäh teile, et tulite! nagu te nägite, pidime seda mõttevahetust pikendama, sest teema oli väga tähtis, kõik osalesid selles väga kirglikult, on mul viimaste punktide jaoks jäänud ainult umbes kümme minutit, ma väga vabandan viimase kahe kolleegi ees päevakorrapunkt seitse on järgmine, see puudutab äh, ühtse elamisloa kohta äh, välja antavat uut määrust. vabandage, härra Alaho, tegemist on jällegi väga tehnilise teemaga äh, see puudutab ühiseid elemente kolmandate riikide kodanikele, kellele antakse välja elamisluba ja annangi sõna raportöörile. palun, härra Laho. suur aitäh, austatud kolleegid, komisjoni ettepanekuga parandatakse kahe tuhande teise aasta nõukogu määrust, millega eh, sätestati kolmandate riikide kodanikele ühtne elamisloa vorm. ettepaneku eesmärk oli vähendada erinevaid tõlgendusvõimalusi liikmesriikides eh, ja vähendada ka eh, täiendavate turmaelementide arvu taheti rangemaks muuta tehnilist spetsifikatsiooni, näiteks seda, kuidas neid turvaelemente kasutada. samuti püütakse äh, teha need äh, elamisloa kaardid äh, võltsimiskindlamaks ja turvalisemaks. liikmesriikidele antakse kuus kuud üleminekuaega, et ära kasutada olemasolevad elamisloa blanketid või va vahendid. ja nagu te teate, ettepanek on tehniline, väga tehniline ja lühike ka. laske on siit midagi poliitilist leida. komisjonis toimus Euroopa Komisjoniga ka esialgne arvamuste vahetus, küsiti, kas see ettepanek on vajalik ja proportsionaalne. tulemused on minu arvates rahuldavad ja seetõttu teen ettepaneku toetada seda ähm, määrus läbivaatamist ja olen arvestanud ka muudatusettepanekuid. olen olnud ka kontaktis variraportööridega, keegi pole täiendavat koosolekut soovinud ja nüüd küsisin muidugi, kas ettepanekule on tulnud muudatusettepanekuid. loodetavasti neid tehakse selleks tähtajaks, mis sätest, sätestati Sive poolt ja nüüd nõukogu õigustalitus samas sain teada, et ei olnud protseduuriga päris rahul. Nad arvasid, et see ettepanek tuleks tegelikult kaheks lüüa, üks Schengeni riikidele ja teine mitte Schengeni riikidele komisjon ei nõustu sellega, et kahe tuhande teise aasta määrus läheb muutmisele. parlamendi õigustalituse arvates on ka Euroopa Komisjoni ettepanek õige. mina eh, nõustusin libesekretäriaadiga siiski, et jääme oma esialgse plaani juurde ja ongi kõik, aitäh! suur aitäh, härra Alaho, te olete kõige kiiremini oma teemat käsitlenud sel aastal. härra mm. Kingi, palun. suur tänu. esimees ütleb ainult üks minut, sest meil ei ole aega. teen nii lühidalt, kui saan. ma olen oma fraktsiooni variraportöör ja toetan raportööri ja tema ettepanekut. kiirelt tuleb määrus vastu võtta nii, et oleks äh, loodud ühtne elamisloa vorm. Äh, me ei leidnud midagi vastuolulist tekstis, äh, kõik on põhjendatud, mingit viivitust ei ole vaja see puudutab dokumente, mida kasutatakse Euroopa Liidu territooriumil ja nad peavad olema äärmiselt turvalised. koos raportööriga äh, toetame selle uue määruse kiiret vastuvõtmist. ja nüüd proua Veržja, samuti variraportöör. suur tänu Äh, dokument äh, on tõesti äh, kiirelt läbi vaadatud, aga ma ei ole päris kindel, kas ma sain aru nende muudatuste vajalikkusest. noh, ma ei tea, kas on vaja täielikku harmoneerimist või mitte meie oleme kuidagi sinna vahepeale jäänud, tahaksime natukene nagu harmoneerida ja turvalisemaks muuta neid vorme. raportöör ütles, et vajalikkuse ja proportsionaalsuse põhimõttele kõik vastab. mina arvan küll, et kõigile, kõigile variraportööridele esitatakse ehm, komisjoniga toimunud mõttevahetuse tulemused. see aitaks kaasa teineteise mõist-, mõistmisele ja komisjoni ja nõukogu vahel tavaliselt soovitakse vahet teha Schengeni riikidel ja mitte Schengeni riikidel, võib-olla me ei pea ikkagi alati iga eh, meile esitatud seadusprojekti puhul vahet tegema, ma ei näe küll mingit huvi, miks peaks alati kõike erist-, kõiki neid riike eristama, see tekst on niigi väga lühike, eh, noh nõukogule jälle ei aita ja ta tahab mingeid uusi dokumente siis meile esitada. aitäh, Mari-Kristin. härra Alaho, kas te tahate lisada midagi? jah, vastaksin lühidalt proua Veržale. tõesti, sellel ettepanekul ei ole täieliku harmoneerimise eesmärk, vaid see on samm õiges suunas ja selle eesmärk on vähendada elamisloa vormide erinevat tõlgendust liikmesriigiti, tegemist on ühe ja sama kontseptsiooniga, ta tõesti on midagi vahepealset. nüüd äh, seitsmes veebruar kell kaksteist on muudatuste ettepanek, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg ja lõpuks äh, on meile jäänud täna pärastlõunal ta INI raport Euroopa Liidu Türgi suhetest ja Türg- ja tolliliidu moderniseerimisest. Ähm, kolleeg äh, asendab siin täna härra Šogorit, raportöörid on meile eh, kaheteistkümnendal jaanuaril juba tutvustanud oma raportit, sellest ajast saadik on ka muudatusettepanekuid ja võib-olla kolleeg tutvustab meile neid eh, muudatusi. oi, kolleeg on juba siin ähm, pidulikus riietuses õhtuks valmistunud. no mm, kõigepealt annan sõna proua Metsolale niisiis. Sorry, Roberta, please go ahead. Thank, thank you, Claude. Roberta, palun nagu sa ütlesid, äh, mina pean asendama härra Šogorit, kes on väga palju tööd teinud raportiga, kuuskümmend kaheksa muudatusettepanekut tehti raporti projektile. Ähm, raportöör on enamus nendest äh, vastu võtnud, näiteks äh, viisa liberaliseerimine Türgile, viisa liberaliseerimise dialoog, viisa liberaliseerimise teekaart ja seitsekümmend kaks appi, eh, samuti räägiti inimõigustest Türgis, ühinemisprotsessist, parlamendi hiljutisest eh, resolutsioonist, aga raportöör arvab, et tolliliidu kaasajastamine eh, kuhu, peab kuuluma eraldi käsitlemisele, kuna liitumisläbirääkimised on siiski väga tundlik teema ja, ja lõpu pole näha. nüüd me peaksime teatud valdkondades võib-olla arvestama vabakaubanduse elemente ja mõnes äh, küsimuses äh, nagu äh, järeleandlikumad olema selleks, et võib-olla näha ette isegi harmoneerimist ja, ja sõltuvalt siis õigusriigi põhimõtetest. inimõigused, põhiõigused on muidugi eraldi küsimus ja seetõttu tahaks ähm, tõesti raportöör keskenduda eriti tolliliidu ja viisaliberaliseerimisküsimustele, mitte siduda neid küsimusi äh, laienemisläbirääkimisega või ühinemisläbirääkimisega. kindlasti ta oskab teile ise järgmine kord detailsemalt rääkida sellest suur aitäh, Katy Perry sotsiaaldemokraatide seast tahtis sõna võtta, aga teda asendab üks kolleeg, palun. mina tõesti tahtsin Katy Perryt ähm, asendada ja pean nüüd äh, toonitama, et Türgi on Euroopa Liidu jaoks väga tähtis partner nii poliitiliselt kui majanduslikult ja seetõttu on oluline kaasajastada olemasolevat tolliliitu Türgiga, äh, nii nagu Euroopa Komisjon on ka ette pannud. aga Äh, äh, kolleeg tahtis tõstatada paari küsimust, nimelt tahtis äh, poliitilist ajastatust rõhutada, äh, seda tuleks kindlasti arvestada. praegusel hetkel on Türgis erakorraline olukord ja Euroopa Parlament hääletas eelmise aasta novembris selle poolt, et liitumisläbirääkimised külmutataks. kolleegi seisukoht oli ka, et äh, nõuda tolliliidu äh, kaasajastamist on nagu oluline element, millega mõjutada Türgit äh, läbirääkimistel ja äh, kolmandaks ähm, tahtis ta öelda, et viisa liberaliseerimine ja tolliliit ei ole üks ja sama teema. viisa küsimuses on Türgil veel mitu nõuet täita tuleb tagada põhiõigused, Äh, inimõigused ja vabadused, seega äh, äh, kolleeg ootab koostööd teiste variraportööridega ja kompromissettepanekuid muudatuste kohta. härra Allaha, kes asendab härra Daltonit? nii, ECR-i variraportööri seisukohad olid järgmised kui äh, raportööri tutvustati, siis ta toetas üldiselt seda teksti, aga ta arvab, et seal on äh, otseselt kaubandusega seotud küsimused, mis peaksid tegelikult INTA komisjoni pädevusse jääma. härra Tolton nõustub ka sellega, et teenuste kaasamine tolliliitu peaks olema läbirääkimistel väga oluline element, põllumajandus, avalikud hanked, energia samuti viisa liberaliseerimise küsimuses äh, tegi härra Dalton ka mõned ettepanekud ja ütles, et seda teemat tuleb käsitleda viisa liberaliseerimise dialoogi käigus ja eraldi kaubandusläbirääkimistest. selles suhtes arvab ta, et liit äh, peab jääma kindlaks ning viisa liberaliseerimist pakkuma ainult nendele riikidele, kes on vastavad teekaardi etapid läbi käinud. praegu see veel Türgi puhul nii ei ole, seitse etappi tuleb veel täita, kaasa arvatud biomeetrilised reisidokumendid, mis peavad Euroopa Liidu normidele vastama õigustiku läbivaatamine seoses terrorismivastase võitlusega jällegi vastavalt Euroopa Liidu õigusele ja isikuandmete kaitseõigustik ning Euroopa Liidu ja Türgi tagasivõtulepingu täitmine. meil on veel kaks sõnavõtusoovi, Mari-Kristiin ja veel üks kolleeg. suur aitäh! me oleme siin kodanikuvabaduste komisjonis, nagu mulle tundub ja meil on ka siin arvamuse koostamise võimalus INTA komisjoni tööle. meid ei huvita ju mitte ainult kaubavahetus, vaid eh, see, eh, millises raamistikus need läbirääkimised toimuvad, kas on demokraatia, kas on õigusriik eh, ja kas on võimalik tolliliidu suhteid süvendada. ma olen natukene kolleeg Sogori suhtumises pettunud, sest äh, Äh, ta on ise ka vastu võtnud mõned muudatusettepanekud, äh, aga arvab siiski, et see raportöör äh, pigem kuulub Inta pädevusse. Türgi ei ole mitte niisama mingi riik, see on riik, kelle puhul on teatud probleeme mm, just demokraatiaga ja meie parlament novembris, nagu kolleeg ütles, hääletas äh, resolutsiooni, kus sooviti Euroopa Liidu Türgi läbirääkimised peatada. tolliliit ei jää ju sellest kõigest sugugi väljapoole. tolliliit on välja kujunenud pikkade äh, läbirääkimiste tulemusel. Türgi soovis ju Euroopa Liiduga ühineda, Euroopa majandusühendusega, ühendusega omal ajal ja me ei saa öelda, et tolliliidu küsimus on midagi eraldiseisvat tahaksime meie komisjoni nimel siiski välja öelda, kui olulised on riik, õigusriigi ja demokraatia põhimõtted meie jaoks ja seda ka kaubandusläbirääkimistes. see peaks olema parlamendi seisukoht ja selle kohta olen ka mõned muudatusettepanekud teinud. et meie fraktsioon toetab selle ähm, lepingu kaasajastamist, äh, ta on ajale jalgu jäänud, äh, aga tuleks arvestada ka praegust olukorda. suur tänu, teie ettepanekud on selged ja tõesti, ma nüüd äh, vabandan siin ka tõlkides, ähm, me peame veel Bodilile ka sõna andma. katsun teha nii kiirelt kui võimalik Ähm, inimõiguste kohta on siin mitmeid häid ettepanekuid tehtud, aga ma ikka arvan, et selles raportis on praegu liiga palju intasse puutuvat sisu. kõige suurem probleem on selle raporti ajastamine. meie oleme ju soovinud, et äh, Türgi ühinemisläbirääkimised külmutataks siis peaksime ju ka tolliliidu kõnelused peatama praegu ei ole õige ajahetk tolliliidu kaasajastamiseks, kui me tahame Erdoganile mingi jõulise sõnumi saata. tahaksime rõhutada ka seda, et viisa liberaliseerimine ja tolliliidu kaasajastamine äh, on kaks eraldi teemat äh, ja sugugi mitte üks ja sama küsimus meie jaoks oli põhiküsimuseks ikkagi just selle raporti ajastamine või õigemini halb ajastamine. suur aitäh. Need seisukohad fraktsioonidelt näitavad meile täpselt ära, mida soovitakse fraktsioonides vabandage, et me nii pikale läksime, alati kui Euroopa Liidu Türgi küsimused tulevad päevakorda äh,, ei pea seda sugugi vähetähtsaks pidama. nüüd oleme juba kümme minutit üle aja läinud, kui komisjon tõesti tahab midagi härra Šogorile öelda, siis võib ta seda kirjalikult teha. kas see sobib, Ramessola, te olete ise ka juba siin valmis lahkuma, ilmselt nõutute, nõustute sellega? nii, koordinaatoritel on loomulikult väga palju tööd, saame aru küll nii. aitäh, kolleegid ja kohtume homme kell üheksa, head õhtut.